Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad, tere hommikust! suur tänu kõigile, et nii varasel hommikutunnil pärast öö läbi üleval passimist olete tulnud istungile. ma arvasin, et ma olen siin saalis täna hommikul ilmselt üksinda aga sugugi mitte, nii et suur tänu, et ähm, olete tulnud istungile, räägime täna väga olulisel teemal, kõigepealt nimelt kütteostuvõimetusest. see on kuulamine, aga kõigepealt siis päevakord. kui ei ole teil märkuseid, siis võtame selle muutusteta vastu. tundub, et kellelgi midagi öelda ei ole. homme lõpetame kell kaheksateist kolmkümmend. ja siis on muud küsimused päevakorras. nii et kui teil on midagi vaja öelda, siis oodake ära homne õhtu ja siis saate rääkida asjadest, mis veel on südamel. aga esimehe teadaanded. homme hääletame hommikul loovtööstuste raporti osas, meie mõte oli see raport ja me jagame selles osas kultuurikomisjoniga pädevust ja nemad äh, liituvad meiega. ITRE alustab hääletusega kell kümme. kell kümme, aga kell üheksa hääletame koos kultuurikomisjoniga loovtööstuste raporti osas ja siis jääme siiasamasse saali. sest et kell kümme läheme siis edasi meie asjade üle hääletamisega. härra Rüübih suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin ITRE komisjoni esimest Jerzy Puusekit südamest tänada selle eest, et äh, ta võimaldas äh, selle, et äh, STOA üritus toimuks parlamendis, et leiti aega selle jaoks ja täna on siin kaks teadlast meiega koos komisjonis äh, Äh, jälgivad meie arutelusid, nad on terve kolm, tervelt kolm päeva Euroopa Parlamendis. eile avasime selles toa ürituse, suure lavaüritusel üks telekommunikatsiooni ekspert ja üks ähm, toiduainetega varustuskindluse ekspert ja see on üks selline võimalus, kus parlamendiliikmed saavad kohtuda teadusringkondade esindajatega paar-kolm päeva. see, sellised üritused on väga kasulikud ja ma tahaksin teid, härra esimees, tänada selle ürituse võimaldamise eest. tere tulemast ekspertidele meie komisjoni. ma küll ei tea, kus te nüüd istute. tõstke kätt jah. suur tänu, et äh, osalete meie istungil. ja STOA on meie jaoks äh, väga oluline. eile alustasime juba tõsist tööd ja Paul Rüübich on STOA esimees ja on kõik need üritused korraldanud. veel üks teadaanne esmaspäeval Strasbourgis toimub Agri Envi ITRE ühiskohtumine uue Euroopa Liidu metsandusstrateegia rakendamise kohta, see on väga tähtis, kolleegid. üheksateist, kell üheksateist kuni kakskümmend kolmkümmend Strasbourgis esmaspäev, kahekümne esimene, üheksateist null null kuni kakskümmend kolmkümmend Agri Envi ITRE, Euroopa metsandusstrateegia, kordan, tähtis teema, kolm komisjoni üheskoos. aga räägime nüüd siis äh, kütte ostuvõimetusest. ma tahaksin tänada kõiki, kes on tulnud osalema sellel äh, seminaril tegemist on teemaga, mis on Euroopas järjest teravamaks äh, muutumas, on äh, hinnanguid, mis ütlevad, et äh, viiskümmend kuni sada kakskümmend miljonit inimest ja need on täiesti uskumatud arvud, ähm, võivad vajuda kütteostuvõimetusse põhjuseid on palju, energiahinnad on kallid, madalad palgad ja energiatõhusus, vajakajäämised aga äh, mis iganes on asja põhjus, on lõpptulemus sama. inimestel lihtsalt ei ole raha, et äh, ähm, küttearvete eest maksta, vahet ei ole, mis on selle põhjustanud. ja eeldatakse, et madala süsinikusisaldusega majandusele üleminek ilmselt viib selle probleemi ette veel rohkem inimesi sest et sellega kaasnevad teatud kulud äh, üleminekuperioodil. ITRE komisjon on äh, alati selle probleemiga tegelenud, me peame seda oma valdkonda kuuluvaks asjaks. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võtsime vastu oma raporti Euroopa energiaühenduse suunas, kus me palusime komisjonilt teatist äh, kütteostuvõimetuse kohta ja loodetavasti defineeritakse siis ära see mõiste ja esitatakse ka indikaatorid ja sellega peaks kaasas käima ka tegevuskava selle kohta, kuidas selle nähtuse vastu võidelda. ootame siis komisjoni poolset Ähm, sammu ja tahaksime teada, millised oleksid lahendused ähm, sellele probleemile, näiteks energiatõhususe direktiiv, elamute energiatõhususe tõstmise direktiiv ja loomulikult tähendab see laiemat energiatõhusust. ja tulemas on viis seadusandlikku ettepanekut, mis puudutavad konkreetset elektrienergiaturgu ja, ja kõik peaksid tulema riburada pidi ühe kuu jooksul siis Euroopa Komisjonist ja selles kontekstis oleme me ette valmistanud ka töögrupi, kus siis eksperdid saavad rääkida sellest asjast akadeemikute silme läbi ja saavad siis omalt poolt äh, esitada öö, äh, oma seisukohti meie komisjonile. aga lubage siis minna nüüd edasi konkreetsete punktide juurde. esimesena ja enne seda ma lisan veel, et ITRE komisjoni leheküljel pannakse ka ülevaade töögrupist äh, ja pärast kokkuvõte ja ma tahaksin äh, meie tänale, tänastele kõnelejatele meenutada seda, et igalühel on ettekandeks viisteist minutit, mitte rohkem, palun. ja esimesena saab sõna Saska Petrova kes istubki siin kohe minu kõrval. proua Petrova on äh, Manchesteri ülikoolis inimgeograafia äh, lektor ja ta räägib ähm, kütteostuvõimetuse maastikust Euroopa Liidust akadeemikute vaatevinklist. Äh, proua Petrova on väga hästi ette valmist-, väga sobiv selles arutelus osalemiseks, sellepärast et ta on lektor ka keskkonnahariduse ja arengupoliitika äh, keskuses ja ühtlasi ka keskkonna äh, haldamise keskuse direktor Manchesteri ülikoolis ja lisaks sellele teadusuuringute koordinaator äh, Manchesteri linnainstituudi juures tema töö keskendub sellele, kuidas kogukonnad ja kohalikud inimesed kuidas neid mõjutab üleminek madala süsinikusisaldusega majandusele, sealhulgas mida see tähendab ähm, kütteostuvõimele ja äh, kui, kas see teeb inimesed haavatavamaks. proua Petrova, sõna on teil. suur tänu, ilmselt kuulete kõik mind. suur tänu teile, tere hommikust kõigile, mul on väga hea meel osaleda tänasel istungil. tahaksin tänada ta selle ähm, töörühma korraldajaid. see, et selline üritus toimub, näitab seda, et ähm, kütteostuvõimetus on terves Euroopa Liidus järjest rohkem äh, poliitikute ja teadlaste tähelepanu koondanud. Äh, see termin on jõudnud äh, kõikidesse institutsiooni langetusinstitutsioonidesse Euroopa Liidus ja on juba integreeritud kolmandasse energiapaketti, aga ka energiaraamistikku minu tänane ülevaade räägib ülevaatlikult äh, teaduslikest tõenditest, mis puudutavad siis Euroopas küt-, kütteostuvõimetust. ma tahaksin oma sõnavõtu alguses öelda, et äh, kütteostuvõimetust kui terminit on kasutatud Euroopa Liidus erinevalt ja sellest saadakse ka erinevalt aru sellised sõnad nagu küttevaesus, äh, ostuvõimetus, äh, haavatavus ja külmad äh, majapidamised, kõiki neid termineid on kasutatud. aga enamus tööst on ära tehtud Suurbritannias, kus teadlane Boardman uuris seda asja väga Äh, lähedalt. tema pidas kütte või, kütteostuvõimetust äh, majapidamise suutmatuseks äh, osta elektrienergiat või kui kodumajapidamise käigus hoidmiseks pidid inimesed kulutama rohkem kui kümme protsenti oma sissetulekutest. John Hills, majandusteadlane, andis hiljuti väga laiapõhjalise ülevaate sellest, mida see definitsioon endaga kaasa toob tema tegi ettepaneku Ühendkuningriigis võtta kasutusele uus definitsioon, nimelt äh, madalad äh, kulud, kõrge sissetulek äh, lähenemine. Stefan Puzarovski, Harriet Thompson professor Guerrero, Neil Sinkak ja teised, kõik minu kolleegid, me oleme üritanud üheskoos jõuda ülemaailmsele, ülemaailmsel tasandil kehtivale kütteostuvõimetuse definitsioonile. meie ülesandeks ei ole mitte ainult äh, heita pilku praegusele olukorrale ja rääkida sellest, et millised majapidamised võivad äh, langeda sellesse ostuvõimetusse, vaid me tahaksime välja tuua ka need põhjused, miks äh, satuvad mõned küttevaesusesse või et mis on need tingimused, mis on vajalik täita selleks, et äh, majapidamised tuleksid sellest vaesusest välja. meie jaoks ei ole tegemist seega staatilise olukorraga, on täiesti võimalik, et majapidamised äh, võivad kas siis langeda ostuvõimetusse või sealt ka siis välja tulla. tegemist on olukorraga, kus teatud riskide koostoimevõimel äh, võib siis juhtuda see, et inimesed langevad küttevaesusesse, mis tähendab seda, et ühes majapidamises ei ole võimalik materiaalsel tasandil tagada energiateenuste ost ja sotsiaalsel tasandil siis samuti väga palju on neid akadeemikuid ke olnud, kes on väidelnud ühtse Euroopa definitsiooni poolt ja vastu. Harrier Thompson ja teised kolleegid on välja toonud äh, selle, et äh, tegelikult on nii, et ühtne kütteostuvõimetuse definitsioon Euroopa Liidus võiks äh, probleemi tunnustamise teha lihtsamaks ja tõstaks see probleemi võib-olla poliitilisel tasandil rohkem esile Euroopas. ja võiks lisaks sellele lahendada ka mõned terminoloogiast põhjustatud segadused sest et nagu ma enne ütlesin, inimesed äh, teinekord tõlgendavad seda terminit erinevalt. ja kolmas, milleni oleme jõudnud juba täna, nimelt see võib luua poliitikates sünergiat, seostades omavahel erinevad valdkonnad. sotsiaalpoliitika, tööstus, tervishoiupoliitikad, aga siis ka konkreetsemalt äh, energiapoliitika, elektrienergiaturud, maagaasiturud ja nii edasi on aga ka neid kolleege, kes on olnud vastu sellise ühtse definitsiooni loomisele, sest et ne-, nemad on seisukohal, et äh, ühtne definitsioon äh, tegelikult välistaks, et arvestataks konkreetsete geograafiliste sotsiaalmajanduslike mm, aspektidega, poliitiliste aspektidega ja ka regionaalsete aspektidega isegi, mis, mis on selgelt äh, olulised Euroopa kontekstis. küttevõimetuse peamiste põhjuste väljatoomine on muutunud, on väga kiiresti arenenud äh, viimasel ajal. teadlased on välja toonud äh, kolm peamist faktorit, mis seda mõjutavad, elektrienergia hinnad, äh, majapidamiste sissetulek ja energiatõhusus nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin, kujunebki sellest välja see kolmnurk, eh, traditsiooniline eh, poliitiliste otsustajate jaoks oluline eh, kolmnurk. aga viimasel ajal on energiatõhusust rõhutatud ühe võtme argumendina üks, ühe kõige olulisema faktorina, sellepärast et see viib selleni, et majapidamised on külmad, äh, seal on tuuletõmmet väga palju, toob see kaasa liigse niiskuse ja hallituse. Need on need küsimused, mida ma tahaksin rõhutada. kütteostuvõimetust põhjustavad ähm, mitmed asjad üheskoos, tõhusus, hinnad ja sissetulek ja tegelikult tähendab see materiaalset allakäiku. ja selle mõjud lähevad tegelikult kaugemale kui sissetulekust põhjustatud vaesus. me räägime tõesti sellest materiaalsest äh, allakäigus nii-öelda. Äh, majapidamised, äh, kus on keskmiselt kõrgemad küttevajadused, näiteks vanurid, puuetega inimesed, äh, mitmed paljulapselised pered ja nii edasi on muidugi rohkem õhustat-, ohustatud. väga paljude puhul äh, lihtsalt ei, ei ole suutlikkust üle minna tehniliselt äh, sobivamale äh, energia tarbijale, energia tarnijale, vabandust, ja üsna tihti kodumajapidamiste puhul ähm, on probleeme ka äh, ehitiste kui sellistega ja sellega, millised on äh, üürisuhted, me teame näiteks, et ähm, üürikorterite puhul on äh, kütteostuvõimetuse langemise oht suurem kui öö, ähm, omas omandis olevate ehitiste puhul, nii et väga raske on sellises olukorras, kui ei ole meil ühtset definitsiini, definitsiooni, kuidagi äh, arvuliselt hinnata küttevõimetuse taset Euroopa Liidus, väga paljud saadikud kasutavad kahte andmekogu, mille äh, toob meile Eurostat kõigepealt äh, sissetuleku ja elamistingimuste uuring ehk SILK uuring ja siis äh, kodumajapidamiste eelarve uuring erinevad muutujad on võetud arvesse nendes äh, uuringutes ja olenevalt äh, kasutatud muutujatest on siis arvud ka erinevad. nii et äh, see arv laiub kusagil viiekümne ja saja kuuekümne miljoni kodumajapidamise vahel Euroopa Liidus kütteostuvõimetuse lõhe Euroopa Liidus on äh, teaduste pool, teadlaste poolt selgelt äh, äh, tõestatud, on ka öeldud, et kuigi see lõhe jookseb läbi Euroopa Liidu, näeme me, et Ida- ja Lõuna-Euroopa riikides on see probleem eriti tõsine ja te, siin kaardil on siis välja toodud äh, Äh, punasega need probleempiirkonnad ja erinevad muutujad ja indikaatorid on tõestanud, et äh, kütteostuvõimetuse, äh, võimetus on kõige suurem probleem Bulgaarias, Küprosel ja Rumeenias. põhjused on erinevad, väga paljud teadlased, mitmed teadlased on rõhutanud, et kütteostuvõimetuse kõrge tase postsovjetlikes riikides on ilmselt seotud Eh, siseriiklike energiaturgude liberaliseerimise protsessiga. mul on kolleeg Puzarovski eh, ja Guerrero, kes on näidanud seda, et ähm, siseriiklikud energiahinnad on kolmkümmend kolm protsenti tõusnud Poolas, kakskümmend kaks protsenti Tšehhi Vabariigis ja kuuskümmend üheksa protsenti Ungaris aastatel kaks tuhat kuus ehm, ja kuni kaks tuhat üksteist kütteostuvõimetuse määr on olnud väga kõrge ka lõunapoolsetes liikmesriikides, siin on põhjuseks äh, küttesüsteemide puudulikkus ja äh, ebatõhus elamumajandus. Vahemere riikides äh, mõjutab loomulikult kütte hinda ka see, et suvel peavad nad kasutama ka jahutussüsteeme ja vastavalt Eurostati silk uuringule on hinnang, on, on hinnanguliselt kolmandik küsitlustele vastanutest ähm, Vahemere-äärsetes Euroopa Liidu liikmesriikides, kaheksas liikmesriigis siis, seisukohal, et äh, nad ei suuda äh, suvel oma kodusid piisavalt maha jahutada. ja see on äh, samuti näiteks Kreekas mõjutanud oluliselt, vabandust, pagulaskriis on otseselt, oluliselt mõjutanud ka Kreekas ähm, selle probleemi süvenemist üks oluline faktor on, on energiaturgude üleminek uuele süsteemile, nii nagu presi-, esimees ju-, Puusaka täiesti õigesti äh, ütles. sellega, seda iseloomustab siis energiasüsteemide dekarboniseerimine. see protsess võib eriti teravalt mõjutada madala sissetulekuga majapidamisi äh, kui äh, investeeringud näiteks päikese- ja tuuleenergiasse või taastuvatesse energiaallikatesse on, äh, et selle kulud on ebaproportsionaalselt üle kantud tegelikult lõpptarbijale läbi elektrienergia hinna tõusu. diisli ja kütuse hinnad ja maagaasi hind küll natukene vähem, äh, mõjutavad tegelikult vaeseid üldiselt vähem negatiivselt, aga elektrienergia äh, Äh, lisamaksustamine mõjutab vaeseid majapidamisi rohkem, on väga palju teadlasi, mis seda on, tead, äh, teadusuuringud, mis seda on tõestanud. aga sellegipoolest on väga palju neid teadlasi, kes arvavad, et universaalsed e-, elektrienergia e, hinnatoetused ei ole õiglane sissetuleku jagamise viis, sellepärast et äh, rikkamad majapidamised kulutavad ka rohkem energiat kui vaesed ja seega sissetulekutoetus läbi sotsiaalkindlustussüsteemide võiks olla tõhusam vahend. ja teised kaudsed äh, meetodid võiks olla näiteks avaliku, vabandust, ühistranspordi toetamine või energiavarude võimaldamine. on öeldud ka seda, et üleminek äh, madalale süsinikusisaldusega majandus oleks õiglasem, kui seda rahastataks äh, sissetuleku maksustamisest pealt, mitte siis läbi elektrienergia hinna tõusu ma saan aru, et mul aega ei ole ja seega kõikidele oma järeldustele ma ei jõua tähelepanu pöörata, tegelikult kõik, mis nendel viimastel slaididel on kirjas, olen ma ka juba ära öelnud. aga oma mm, sõnavõtu lõpuks ütleksin, et ma olen teile ette valmistanud ka bibliograafia nimekirja asjadest siis, mida te võiksite lugeda, kui olete asjast huvitatud. ja veel me oleme käivitanud projekti. see projekt kervi-, keskendub tõesti kütteostuvõimetusele nendes riikides Ida-Euroopas, mis on probleemist kõige rohkem puudutatud, Ungari, Tšehhi Vabariik ja Poola. Äh, oleme ma tööd teinud kolmes äh, riigi, äh, linnas, sajad majapidamised oleme võtnud uurimise alla ja oleme oma uuringu siis kokku pannud. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, proua, teie ettekande eest! äärmiselt huvitav ettekanne. meie järgmine kõneleja on Benjamin Kreiner, kes on Berliini Ökoinstituudi teadlane. Benjamin Kreiner on äh, poliitteadlane riigiteadus, teadlane, kes kellel on põhjalikud eksperttead-, teadmised majanduse valdkonnas, siis politoloogias, tehnoloogia üleminekus, millest rääkis ka proua Saska Petrova ning ta on töötanud Berliini Ökoinstituudis alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, on töötanud disaini hindamise seire ja analüüsiga Saksamaa föderaal- ja Euroopa tasandil tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, mul on suur au siin Euroopa Parlamendis kõneleda ning tänan teid kutse eest teie komisjoni. tutvustan teile eelmisel aastal läbi viidud uurimust, mille tellijaks oli ITRE komisjon ja see uurimus käsitles kütteostuvõimetuse Euroopa Liidu liikmesriikides ning strateegiaid, mida saaks selle ostuvõimetuse vastu rakendada. samuti analüüsisime ka riikide saavutusi kütteostuvõimetuse poliitiliste meetmete vallas tegemist oli siis äh, uurimusega, kus äh, kogusime äh, infot, mis on seotud kütteostuvõimetusega, vaatasime, millised mustrid toimivad, millised mustrid paistavad mittetoimivat, me ei viinud ise läbi teste nende meetmete osas, vaid vaatasime, mis, milline on siis meid ümbritsev reaalsus. kogusime aruandeid liikmesriikidest, viisime läbi intervjuusid inimestega, kes liikmesriikides sedalaadi uuringuid teostavad energia vaesus või kütteostuvõimetus on probleem, mis puudutab kõiki liikmesriike, ma ei hakkaks seda üksikasjalikumalt enam lahkama, aga nagu te näete, paljudes liikmesriikides on probleeme kütteostuvõimetusega, mitte ainult äh, madala sissetulekuga liikmesriikides, otse vastupidi, ka kõrge sissetulekuga liikmesriikides, põhjas, lõunas, igal pool me ei saanud kõiki liikmesriike üksikasjalikult lahjata, äh, seetõttu valisime mõned liikmesriigid välja, mõned põhja poolt, mõned lõuna poolt, äh, mõned suurema sissetulekutasemega, mõned väiksema sissetulekutasemega ja siis äh, mõned viieteistkümnest esimesest Euroopa Liidu liikmesriigist, mõned uutest liikmesriikidest. meie esimesed tule-, uurimuse järeldused olid, et energia hind tõuseb kõikides liikmesriikides, mis võib olla problemaatiline ka kütteostuvõimetuse seisukohast tulevikust. see on ainult väga osaliselt seotud makromajanduslike näitajatega ja see on probleem, mille millest ollakse teadlikud enamuses liikmesriikides ja üldiselt võetakse seda ju sotsiaalpoliitikas arvesse kui mitte, siis vähemalt liikmesriikides räägitakse sellest. poliitilised meetmed on väga erinevad ja nende sooritusvõime samuti. nüüd räägiksin üksikasjalikumalt nendest riikidest, mida me analüüsisime. kõigepealt Iirimaa. Iirimaa on läänepoolne, suhteliselt suure sisseole-, sissetuleku tasemega liikmesriik, kus aga kütteostuvõimetus on väga suur. Äh, inimesi, kes kulutavad äh, üle kümne protsendi oma sissetulekust energiale, on palju ja um, äh, kütteostuvõimetus on väga levinud, praktiliselt pool leibkondadest. temperatuur on külm ja külm temperatuur püsib kaua, seetõttu hooneid on vaja kaua kütta, hooned pole hästi isoleeritud ja poliitilised meetmed, mida on võetud kütteostuvõimetuse leevendamiseks, on kõigepealt äh, Äh, energiakulude rahastamine ja siis energiatõhususe parandamine kodude äh, parandamise näol, siis on kütusetoetus, äh, mis on hooajaline teotus, siis on energiaarvete maksmise toetus ja üsna ebatraditsiooniline meede on nafta naftatoetus, sellepärast et paljus kasutatakse naftat kütmiseks, samuti on selline naftapitseri kokkuhoiuprogramm, et millega saab raha kõrvale panna kütuse jaoks talveks ja energiat defineeritakse Prantsusmaal, kui me läheme edasi Prantsusmaa juurde, põhiõigusena, jällegi kümme protsenti on see piirmäär, mis on kehtestatud, aga energiapakkujad ei saa talvel äh, kütust kinni keerata, sellepärast et äh, kütuse ja energia on põhiõigus. üks koma viis miljonit äh, kodumajapidamist on puudut-, kodupuhardamist on puudutatud kütteotsuvõimetusest, on äh, mitmeid erinevaid äh, programme, energiasolidaarsuse fond, äh, mis võimaldab parandada kodusid, siis on kodude parandamise, majade parandamise programm, mis on olnud väga tõhus, aga siiski ainult puuduliku mõjuga. viisteist tuhat kodu sai parandatud ühe aasta jooksul, aga, aga kolm koma viis miljonit kodumajapidamist kannatavad kütte ostuvõimetuse all. Bulgaaria jällegi, nemad on üks kõige väiksema sissetulekumääraga liikmesriik, nende hooned on vananenud ja viiskümmend protsenti elanikkonnast on üldise vaesuse riskis ja suur osa nendest inimestest on siis ka kütteostuvõimetud, mis tekitab tema paljusid muid probleeme. see on tõsine probleem Bulgaarias. samuti puuduvad andmed üldisemalt ning pole ka eriliselt ressursse selleks, et neid inimesi aidata. Bulgaarias on sotsiaalpoliitika, mis hõlmab ka kütteküsimusi, aga äh, selle eesmärgiks on ühte ruumi kütta talve jooksul. Äh, nii et see on pisut aitab, aga siiski mitte piisavalt. samuti on ka äh, energiatõhususe parandamise meetmed. Ühendkuningriik, Ühendkuningriik äh, siis on energiavaesus, kütteostuvõimetus olnud poliitilises päevakorras viiekümnendatest aastatest alates ja nemad lähtuvad väga ka välja arenenud metoodikast oma kütteostuvõimetuse analüüsis Äh, võetakse arvesse hüpoteetilist energiakulu äh, hoonete seisukorda äh, ja üldseid olusid ning siis arvutatakse välja, kui palju läheb vaja selleks, et korralikult hooneid kütta. inimesed hoiavad sageli energiaarvelt kokku ning tunnevad, peavad siis külma kannatama talvisel perioodil Äh, Walesis, äh, Iirimaal äh, kannavad kohalikud ametivõimud toetuste eest samuti hoolt, nii et seal on teatavaid erinevusi ja föderaalsel tasandil on ja hoonete parandamise meetmed, sotsiaalsed tariifid ja nii edasi ja tõenäoliselt kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kui äh, kohalikud omavalitsused äh, ning äh, piirkondlikud omavalitsused saavad suurema rolli selles osas, muutub olukord tõenäoliselt veelgi. mida on siis poliitikatega saavutatud? kõigepealt tuleb määratleda kütteostuvõimetud, seejärel tuleb kujundada välja poliitilised meetmed nende aitamiseks ja seejärel tuleks keskenduda rakendusele, rahastamise ja sotsiaalsete tariifide rakendamise kaudu ja siis tuleb see rakendamise täisfaas, kus vaadatakse, kas tõesti nende inimeste olukord paraneb või ei ole poliitilistest meetmetest midagi kasu. kõigepealt äh, targeting või sihi, sihtrühma väljavalimine kulupõhine lähenemine on üks võimalus, vaatame, kui palju inimesed kulutavad energiale, kui kulutavad rohkem kui kümme protsenti, siis äh, on nad kütteostuvõimetud. ja Hispaanias ja Ühendkuningriigis äh, tegelikult hoitakse kütuse arvelt kokku ja sellest tulenevad terviseprobleemid, aga see äh, näitaja neid ei kaasa. siis on meil veel teine näitaja, madal sissetulek, kõrged kulud näitaja see on tõhusam, kuid äh, see on väga andmerohke ning töörohke. see vajab äh, väga põhjalikku infot hoonete kohta ja ka Ühendkuningriigis, kus on väga palju valitsus äh, panustanud andmete kogumisse, on seda näitajat siiski väga raske hinnata. ja kolmandaks võimaluseks on energia sisse tuua lihtsalt sotsiaalpoliitikasse, äh, mitte energiatõhususe ja kütteostuvõimetuse eraldi määratlus. sellise lähenemise kasuks on otsustanud äh, Saksamaa. Äh, madal sissetulek ja mittetõhusad hooned ei pruugi tähendada kütteostuvõimetust nii et äh, me peame vaatama, kas me äh, hõlmame seda parempoolset või vasakpoolset äh, ringi. niisiis, kütteostuvõimetute määratlemine on suureks väljakutseks. proua Petrova mainis siin teadlasi, kes ütlesid, et alla ühe neljandiku vahenditest, mis on mõeldud kütteostuvõimetuteni, jõuavad Äh, oma adressaatideni. andmeid on väga raske koguda, andmeid on väga raske äh, avalikustada ning äh, poliitikat on nendest andmetest väga raske kujundada. toetuste saamisega ka kaasneb ka oma kuvand ja isegi inimesed, kes saavad üldse toetusi, ähm, võivad suhtuda sellesse negatiivselt kui aga pädevused edasi anda äh, kohalikule tasandile, piirkondlikele ametivõimudele, äh, nagu Prantsusmaal on tehtud, äh, siis on kogemused näidanud, et kütteostuvõimetust on parem määratleda, Prantsusmaa tegevus on olnud selles vallas väga tõhus. Nende raskuste järeldus tuleb sellest maatrikist siis meie uuringus väga hästi välja. tegemist on äh, pisut subjektiivse analüüsiga, tegemist on olnud äh, uuriva uuringuga aga näete, siin üleval on väga palju rohelist, ähm, see tähendab seda, et poliitilise päevakorda on äh, kütteostuvõimetus sisse võetud ja mida allapoole minnakse, seda vähem roheliseks see maatriks siin muutub ehk siis äh, mida rohkem me püüame inimesi aidata, seda vähem tõhusalt on meie pingutused. me püüame aidata inimesi nende küttearveid maksta, aga äh, probleem jääb lahendamata sageli, äh, sissetulekud on madalad, hooned pole tõhusad ning tõhus aitamine nõuaks suuri vahendeid. Portman Ühendkuningriigis äh, viis läbi konkreetse uuringu. Prantsusmaa Abitemieux äh, programmiga maksti välja kolmsada miljonit eurot ja ainult väga väheseid leibkondi suudeti tegelikult aidata aga vaatame siis, mis on äh, tõhusad poliitilised meetmed, meil on äh, sotsiaalsed elektri- ja energiatariifid äh, kasutatud Kreekas ja Saksamaal, see võib aidata mõningaid inimesi, aga põhi, põhjuste algpõhjuseid ei suuda see kõrvaldada väga palju survet on avaldatud energiapakkujatele sellega, kes peavad pakkuma sotsiaaltariife, aga siis on nendel energiapakkujatel endal raskusi oma arvete kinnimaksmisega ning nemad võivad sattuda pankroti ohtu. sellele tuleb ka mõelda teine poliitiline äh, võimalus oleks äh, toetada hoonete renoveerimist, see on hea me-, meede, seda on kasutatud Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis, sellega ähm, on pingutused suunatud äh, kütteostuvõimetuse algpõhjustele. Prantsusmaa Habitee Mieux programmiga hõlmatud kodudes äh, inimesed ei kannata enam talvel külme all ning äh, tõesti on märgata märkimisväärseid paranemise märke, aga see nõuab suuri ressursse. kui võtta Bulgaaria sarnased riigid, kus on isegi põhitoetusteks vähe vahendeid, on selliste meetmete rahastamine tõenäoliselt problemaatiline, aga pikemas perspektiivis oleks just nimelt sellised investeeringud äh, ainsaks investeeringuks, mis kannavad vilja. ja vähem energia kasutamist kütuseks on väga hea, aga mõned, väga paljud inimesed, kes on halbades hoonetes, suudavad tegelikult oma äh, küttearveid maksta. ja siis viimane poliitiliste meetmete äh, rühm on äh, toetused, energiatoetused madala sissetulekuga leibkondadele Itaalia, Bulgaaria. Neile antakse energia ja küttearvete maksmiseks teatud toetusi siin, see, siin ei, aga ei ole vahendid suunatud tõhusalt ning jällegi algpõhjused jäävad äh, käsitlemata. kui energiavaesus või kütteostuvõimetus puudutab nii paljusid inimesi nagu Bulgaarias, siis äh, ei olegi kõige olulisem kütteostuvõimetute määratlemine madala sissetulekuga perekondi puudutab sageli ka kütteostuvõimetus, nii et äh, tuleb lihtsalt vaadata, kuidas vahendeid suunata kõige paremini. probleemiks on äh, andmete kättesaadavus näiteks hoonete kvaliteedi kohta, äh, kütteostuvõimetute määratlemine, rahastamisvahendite leidmine ning pikaajalised lahendused kuidas me siis Euroopa Liidu tasandil saame kõigele sellele kaasa aidata, kas sa üldse peaks seda tegema Euroopa Liidu tasandil, kui probleem on niivõrd mitmekesine? kõigepealt andmete kogumine ja ka hoonete kohta andmete kogumine äh, ja PPIE kogub neid andmeid, aga mitte väga põhjalikult kõikides liikmesriikides, seda võiks tugevdada, võiks kasutada ka kodanike energiafoorumit siis ja loomulikult Euroopa miinimumstandardid hoonete kohta praegu on meil hoonete puudus, seda tuleb arvesse võtta ja samuti loomulikult tuleb läht-, lähtuda lähimuspõhimõttest eh, ning sellest, et energia küsimused ja kütteostuvõimetus kuulub liikmesriikide pädevusse. suur tänu teile tähelepanu eest ning ootan põnevusega edasist eh, arutelu. Uh, suur aitäh eh, teie ettekande eest ja kolmandana annan sõna härra Sergei Urgatele kes esindab äh, Esku Consult äh, ettevõtet ning tema on üle kahekümne viie aasta juba äh, töötanud konsultatsiooni valdkonnas energia, kliimamuutuse ja jätkusuutlike poli-, poliitikate teemadel nii Euroopas kui ka mujal, kaugemal. ta on tegutsenud siis, äh, võib nii öelda, et äh, üle kogu maailma. tal on väga palju äh, teadmisi energiatõhususe valdkonnas, madala süsinikusisaldusega strateegiate vallas, reformide vallas, tuleviku energiavajaduse ja jätkusuutliku arengu küsimustes samuti ähm, ka selles osas, kuidas energiasektor peaks arenema Euroopa Liidus, kuidas see peaks olema üles ehitatud ja kõige selle taustal äh, me äh, peame mõtlema ka tulevikus, kuidas võidelda kütteostu võimetuse vastu ja võib-olla te saate meile mõningat nõu anda selles valdkonnas. palun, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud esimees ja tere tulemast äh, kõigile, tere hommikust mul on äh, väga hea meel rääkida teile selle uuringu tulemustest, äh, mida ITRE komisjon on äh, meilt tellinud kütteostuvõimetuse küsimuses. minu kolleegid on teinud selle uurimuse aga nüüd me vaatame ka, millised on Euroopa sotsiaalpoliitikad ja üleüldised poliitikad selles valdkonnas. see uurimus põhines Euroopa oluliste teadlaste läbi viidud töödel, doktor Petrova tehtud tööl ja teiste kolleegide tehtud tööl, äh, kes on käsitlenud kütteostuvõimetuse määratlust ja mõistet äh, ja sellega seonduvaid riske alustuseks tahaksin öelda, et me juba teame, et kütteostuvõimetus äh, kujutab endast ohtu ja me teame, kui palju inimesi selle all ka kannatavad. me teame ka, et peamisteks äh, põhjusteks ei ole mitte ainult ja ainult madal sissetulek, äh, vaid ka see energiakogus, mida majapidamine kasutab, sellepärast et kui majapidamine ei ole küll ütetõhus, siis ta kasutab rohkem energiat kui teised äh, majapidamised ja sageli, äh, kui äh, majapidamistel ei ole ka suuri sissetulekuid, siis nad ei suuda maksta seda kallist arvet selle energia eest, mida nad tarbivad. ja seetõttu on energiatõhusus väga oluline aspekt kütteoste võimetusest rääkides. me peame ka energiatõhususe küsimusega tegelema selleks, et vähendada äh, madala sissetulekuga eh, majapidamiste eh, küttearvete probleemi eh, ja me ei saa keskenduda keskenduda ainult subsiidiumide maksmisele nendele ette, nendele majapidamistele. me peame keskenduma sellele probleemile laiemalt. niisiis energiatõhusus. kui me räägime madala sissetulekuga sissetulekuga majapidamistes, siis eh, eh, kuidas mõjutab energiatõhusus neid eh, majapidamisi? ja tegelikult on siin ju keskkonnamõjud kaasatud, aga nende inimeste jaoks ei ole see kõige olulisemaks mõjuks. sotsiaalne mõju on siin ja majanduslik mõju on nende jaoks kõige tähtsamad. ja heitmete vähendamise abil saame me aidata neil ka oma tervist parandada ja see tähendab ka seda, et äh, riikide kulutused tervishoiule ka omakorda vähenevad. me saame aidata luua neile äh, rohkem võimalusi, me saame aidata neil parandada konkurentsivõimet, äh, eriti just laste jaoks. ja Äh, see tähendab seda, et sotsiaalseid hüvesid, kasusid on siin väga palju mängus, äh, mis on tegelikult seotud energiatõhususega ehk siis äh, lisaks arve maksmisele või mitte äh,, millest hoolitsevad siis sotsiaalpoliitikad, siis äh, sotsiaalsed hüved või kasud, äh, mis kaasnevad majapidamiste energiatõhususega, on tõesti väga olulise tähtsusega ja sellele aspektile tuleb kindlasti keskenduda. ja siis me oleme küsinud endalt, et millised on tõkked saavutamaks energiatõhusus. kui on ilmselge see, et energiatõhusus on oluline, siis miks ometi eh, on endiselt nii palju eh, majapidamisi, kus energiatõhusus puudub ja eh, Nende majapidamiste jaoks on probleemiks teabealased tõkked, paljudel inimestel ei ole informatsiooni selle kohta, kuidas energiat säästa. Ähm, või siis see teave, mis neile kättesaadav on, äh, ei äh, ole suunatud nende vajaduste rahuldamisele ja mõningatel juhtudel on ka korrelatsioon äh, madala teadmiste taseme ja madala sissetuleku vahel ja see muudab olukorra omakorda veelgi kiir-, keerulisemaks, aga seda ei saa üldistada, sest et me näeme seda Ida-Euroopas, et ka kõrgelt haritud inimesed ei suuda oma energiaarveid maksta lihtsalt sellepärast, et nende majad ei ole soojustatud teiseks tõkkeklassiks on juurdepääsu puudumine kapitalile. on inimesi, kes äh, teavad, kuidas äh, muuta oma kodud äh, energiatõhusamaks, kuid neil ei ole seda raha, mis oleks vajalik investeeringuteks, ehkki nad teavad, et äh, keskpikas või pikas perspektiivis nad seeläbi säästaksid raha, kuid neil ei ole kohe seda raha võtta, nende krediidivõimekuse määr ei ole piisavalt hea ja nad ei saa juurdepääsu kapitalile ja see on oluline aspekt ja nüüd kolmas äh, kategooria äh, on selline erinevate stiimulite tõke, omaniku-üürniku dilemma, äh, kes investeerib siis energiatõhususse, kui sellest inventeeringust saab kasu keegi teine. ja, ja seeläbi ei, ei saa näiteks üürihinda tõsta, kui omanik investeering Äh, ja samamoodi, kui äh, üürnik peaks investeerima, siis äh, ta peab, küsib endale, et miks ma seda tegema peaksin, see ju ainult suurendab omaniku kinnisvara väärtust. ja kui vaadata nüüd energiatõhususe alaseid poliitikaid, mis on olemas selleks, et nendest tõkestest üle saada, kui nüüd nendele keskenduda, siis meie oleme need poliitikad kolme rühma klassifitseerinud, üldised energiatõhususpoliitikad, Äh, konkreetsed energiatõhususpoliitikad, mis on suunatud just madala sissetulekuga majapidamistele ning äh, sellised poliitikad, mida minu kolleeg juba väga hästi kirjeldas, äh, Benjamin Grenier sotsiaalpoliitika siis, sotsiaalpoliitikad on kujundatud selliseks, et nad vähendaksid kiiresti kettustusvõimetuse riski, sest et need aitavad maksta just energiaarveid. ja üldised poliitikad ka tegelevad energiatõhususe poliitika probleemidega, aga kahjuks nad ei jõua madala sissetulekuga inimeste segmendini. ja ainult spetsiifilised poliitikad, mis on suunatud madala sissetulekuga majapidamistele, on need poliitikad, mis saavad tõesti mm, kasusid kaasa tuua. kahjuks aga Äh, on see grupp äh, just see, mida ei ole väga palju Euroopas, äh, siin kategoorias ei ole väga palju poliitikaid Euroopas vastu võetud või siin ei ole väga palju ära tehtud veel. viiskümmend kuni sada kakskümmend miljonit inimest on Euroopas kütustevõimetuse ohus, see tähendab seda, et kakskümmend kuni viiskümmend viis miljonit majapidamist on kütustevõimetuse küüsis ja selle probleemi äh, parandamiseks äh, on investeeritud äh, kaks tuhat viissada kuni viis tuhat eurot majapidamise kohta selleks, et mm, energiatõhusust parandada. see on väga üldine hinnang, uuringuid täpselt tehtud ei ole selles vallas. me oleme lihtsalt väga üldiselt hinnanud seda olukorda, nende andmete põhjal oleme nende numbriteni jõudnud, mis meil on aga äh, reaalsus on selline, et äh, et viiskümmend viis kuni sada kümme miljardit eurot on vaja investeeringuteks selleks, et lahendada energiatõhususe probleem äh, majapidamiste jaoks, see on selline väga üldine arv. ja kui seda kõike teha, siis on võimalik jõuda ka teatud energialiidu eesmärkideni. ja nüüd, millised on poliitika optsioonid või võimalused, mida äh, võiks soovitada, äh, võttes arvesse neid eesmärke, mida ma just mainisin, meil on siin kuus äh, ettepanekut omalt poolt välja toodud. kõigepealt esimene soovitus Äh, doktor Petrova juba ütles, et äh, kütuste võimetuse arutelud äh, on alguse saanud vaid mõned aastakümned tagasi ja kõigepealt algas see Ühendkuningriigist ja siis on ta levinud ka mujal Euroopasse ja nüüd me räägime igal pool kütuste võimetusest, kuid sellegipoolest puudub kütuste võimetuse ühtne definitsioon Euroopa tasandil ja ei ole ka haavatavate klientide definitsiooni Euroopa tasandil, on poolt ja vastu argumente ja meie järeldus on selline, et tegelikult oleks ühine definitsioon kõige parem lahendus. ja äh, geograafilisi ähm, Äh, erisusi tuleks ka kindlasti arvesse võtta, aga seda peaksid tegema liikmesriigid, äh, nad peaksid äh, keskenduma oma spetsiifilistele vajadustele ja olukordadele, aga sellegipoolest on vaja ühtset definitsiooni, miks selle seda sellepärast, et ainult siis, kui on ühtne definitsioon olemas, saavad Euroopa tasandi direktiivid konkreetselt öelda, mida tuleks teha ja mida mitte, selleks et lahendada kütuste võimetuse probleem. ehk siis energiatõhususe direktiiv äh, äh, ning äh, hoonete energiatõhususe direktiiv saaks eh, need definitsioonid eh, uudes ülevaadatud versioonidesse tegelikult sisse panna. teiseks soovituseks eh, on järgmine soovitus, lisaks kõikidele nendele sotsiaalsetele hüvedele, mida me oleme ka juba arutanud, tuleb lahendada ka energiatõhususe probleem madala sissetulekuga majapidamiste jaoks, kui me tahame oma kliimaeesmärke kahe tuhande kolmekümnendaks ja viiekümnendaks aastaks täita Äh, probleemiks on selline et, et kolmkümmend viis protsenti CO2 heitmetest äh, tulevad just maja või hoonete sektorist. see tähendab seda, et kui me tahame äh, saavutada oma kliimaeesmärke, siis kõik majapidamised Äh, nii vaesed, äh, mitte nii väga vaesed äh, majapidamised, kõik majapidamised peavad tulevikus olema energiatõhusad. see tähendab seda, et madala sissetulekuga majapidamised peavad samuti olema energiatõhusad ja äh, see äh, tähendab, et probleem tuleb lahendada teise nurga alt, mitte ainult sotsiaalsest vaatepunktist lähtuvalt, vaid äh, tuleb arvesse võtta ka üle-euroopalist kliimapoliitika raamistikku ja mida meie omalt poolt soovitame selleks. kõigepealt direktiivid, mida praegu üle vaadatakse, EED ja EBMD ehk siis energiatõhususe direktiiv ja hoonete energiatõhususe direktiiv peaksid eeldama ja nõudma liikmesriikide poolset aruandlust eh, kõikide majapidamisliikide lõikes ja tuleks keskenduda just madala sissetulekuga majapidamistele ja nende tõkete kaotamisele, mis praegusel hetkel nendes riikides veel on, selleks et eh, saavutada energiatõhusus ka madala sissetulekuga majapidamistes Äh, energiatõhususe direktiiv peaks nõudma ka liikmesriikidelt äh, võib-olla ka ähm, alaeesmärkide paikapanemist, äh, eriti just madala sissetulekuga majapidamiste kontekstis. ja kolmandaks, hoonete energiatõhususe direktiiv peaks suurendama nõuded, mis on kehtestatud miinimumenergia äh, näitajatele kolmas soovitus kuuest meie poolt välja pakutud soovitusest on järgmine energiatõhususe poliitikad peaksid olema sellised, et nad tõest-, tõesti toetavad äh, sotsiaalsete äh, hüvede saavutamist, eesmärkide saavutamist. Ähm, ja me peaksime ütlema, et äh, kõik need sammud, mida astutakse, peaksid lisaks kliimaeesmärkide saavutamisele aitama kaasa ka sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele ja äh, lisaks äh, tuleks äh, negatiivseid mõjusid püüda vältida ja tuleks rõhutada sellele, et kui energiaarved vähenevad, siis saaks kasutada vabanevat energiat teistel eesmärkidel, mitte kodu soojendamiseks ja meie soovituseks on siis see, et energiatõhususe direktiiv ja hoonete energiatõhususe direktiiv ja märgistamise direktiiv nõudsid liikmesriikidelt, et äh, Nad võtaksid arvesse energiatõhususe mitmeid äh, hüvesid äh, äh, sellealases koolituses, informeerimises ja äh, liikmesriigid peaksid äh, häid tavasid ka omavahel jagama, seda me järjest rohkem Euroopas ka teeme ja see on väga hea, sellepärast et äh, riigid saavad teineteiselt õppida äh, neljandaks soovituseks on see, et poliitikaraamistik peab kaasama ka selliseid meetmeid, mis tegelevad nende tõketega, mis äh, on äh, just olulised haavatavatele majapidamistele ja mida me siin omalt poolt soovitame energiatõhususe direktiiv ja hoonete energiatõhususe direktiiv peaksid tegelema tõkete küsimusega oma äh, preambulites äh, ja liikmesriigid peaksid ka oma äh, hoonestrateegiatesse ja renovatsioonistrateegiatesse need aspektid sisse tooma. siis ähm, tuleks Äh, võtta arvesse ka seda, äh, mida Hollandis Utrechtis on tehtud, äh, seal on renoveeritud teise maailmasõja järgseid hooneid, mis olid väga madala energiatõhususega, aga samal ajal selle renoveerimise käigus ei ole ähm, suurenenud rent üürnikele. Nad on leidnud väga hea viisi, kuidas seda saavutada ja seda tuleks seal hoonete energiatõhususe direktiivis ka kajastada ja äh, viimased kaks soovitust ähm, minu poolt on tõenäoliselt kõige olulisemad soovitused. Äh, äh, konkreetsete poliitikate valik peaks olema liikmesriikide pädevuses. liikmesriigid peaksid kõigepealt ellu rakendama struktuursed poliitikad ja mitte ainult väikesi programme ellu viima. ja siin on Uus-Meremaalt ja USA-st väga häid näiteid. Euroopas äh, on ka häid näiteid tegelikult, Benjamin rääkis ka ühest sellest näitest äh, ja äh, teisest on siin ka räägitud Iirimaa kontekstis aga on ka näiteks energiatõhususprogramm Šotimaal ja ka äh, Saksamaalt äh, tulevad head näited. Äh, ja sealt saab juba häid elemente selleks, et meie energiatõhususe poliitika, mis on suunatud madalate sissetulekutega majapidamistele, oleks edukas ja oluline ongi jõuda just nende madala sissetulekuga majapidamisteni ja energiaauditid, äh, tasuta energiaauditid loomulikult peaksid äh, olema läbi viidud selleks, et äh, määratleda ära, mida ja kus oleks vaja parandada ja edasi tuleks kindlasti tuleks vaadata, kuidas saaks rahastada renoveerimist, tuleks leida võimalusi selleks, et need ähm, renoveerimised tõesti aset leiaksid, tuleks alustada soojustamisest äh, ja mitte asendada lihtsalt ainult külmkappe, sellepärast et kui me hakkame mingeid seadmeid asendama äh, ainult, äh, siis me jätame kasutamata võimaluse midagi suuremat ja paremat ära teha, mis suuremat mõju äh, avaldaks, positiivsemat mõju avaldaks. Äh, ja kuuendaks, äh, liikmesriigid peaksid kasutama struktuurivahendeid teistest sektoritest selleks, et tagada energiatõhususe eesmärkide saavutamine. ma räägin Euroopa strateegiliste investeerimist investeeringute fondist, Euroopa Sotsiaalfondist, struktuurifondist. Neid fonde tuleks kasutada selleks, et rahastada muuhulgas ka äh, energiatõhususe eesmärkide projekte. suur aitäh, härra esimees ähm, äh, very...! suur tänu, suur tänu teile selle väga hea ülevaate eest äh, ja sõnavõtu eest. aga läheme nüüd arutelude juurde, küsimuste-vastuste voor. ja kõigepealt ma paluksin sõna võtta kas koordinaatoritel või nende asendajatel neid väga palju ei ole, aga kõigepealt sotsiaaldemokraatide nimel, nagu ma aru saan, proua Griffin võtab sõna. sotsiaaldemokraatide poolt. suur tänu, Jerzy, ja suur tänu ka nende esitluste eest. tegelikult äh, te peate loengut juba pöördunutele, sellepärast et äh, äh, meie oleme nende teemadega väga palju tegelenud ja kohtunud, äh, tutvunud ka erinevate teadusuuringutega. sotsiaaldemokraatide fraktsioon, Soledad ja Ann, minu kolleegid on ka täna kohal, on selle pannud sisse ka oma manifestosse ja mina kohaliku tasandi esindajana võtsin selle asja esimesena ette, ma tulen äh, nimelt äh, loode Inglismaalt, olin Liverpoolis äh, kohalikus omavalitsuses, ütlesin, et keegi ei peaks äh, valima, valima söömise või kütmise vahel ja Malta ja Hispaania kolleegid reageerisid kohe ja ütlesid, et meil suvel inimesed heidavad hinge, sest nad ei suuda, nad ei saa endale lubada jahutussüsteemide kasutamist, õhukonditsioneeri kasutamist ja keegi ei peaks valima nende asjade vahel, mis on kõik eluks vajalikuks. elektrienergia ei ole mingisugune toode, vaid see peab olema sotsiaalne õigus. me ei ole selleni siin kojas veel jõudnud, et see oleks üldine arusaam, kuid me kavatseme võidelda selle nimel. kõik need soovitused, mis olid kirjas viimases esitluses, on raamiks tegelikult kogu seadusandlusele ja äh, mõttearenduse selles valdkonnas, et me peame elektrienergias liikuma edasi sellest, et selles nähakse toodet ja peame nägema, et see on sotsiaalne õigus tarb-, kõik meetodid on olulised, tarbi-, võitlesime selle nimel, et tarbijatele pakutaks kohe kõige odavamat hinda ja veel teisigi asju, mis kõik ei ole läinud läbi, aga me võitleme edasi üheprotsendiline energiatõhusus äh, tooks selle, et kolm miljonit kodu oleks võimalik äh, renoveerida, seitse miljonit inimest tuua välja küttevaesusest ja teie ettekanded näitasid ka, et üsna tihti on nii, et meie kõige vaesemad inimesed elavad kõige mm, tuult läbi laskvamates elamutes ja üsna tihti on probleemiks ka needsamad äh, üürilepingud, omanik, üürnik, suhted, kuidas motiveerida omanikke tegema kapitaliinvesteeringuid, selleks on erinevaid võimalusi ja kohalikud omavalitsused kannavad siin väga tähtsat rolli. COP kakskümmend üks kohtumine Marrakechis, mulle meeldib, et teie siis, teie eh, esitlused rääkisid sellest, et me ei räägi ainult sotsiaalsetest valikutest, vaid et siia tuleb sisse ka kliimapoliitika ja muud poliitikavaldkonnad. Te teate, energia observatoorium luuakse komisjoni poolt ja tänu meie komisjoni Jerzy Buzeki nõuetele luuakse see. kaks tuhat seitseteist luuakse see, meie nõuame eh, korralikku statistikat, nagu me praegu teame, see on väga killustatud, me tahtsime definitsiooni ja Miguel Calnietetona oleks vaja survestada selles suunas, et me jõuaksime selle ühtse definitsioonini, sinna me päriselt ei ole veel jõudnud. aga mida me oleme ka rõhutanud, on see, et häid tavasid tuleb äh, Äh, vahendada. Šotimaa, Saksamaal teatud piirkonnad on teistest jäänud maha, aga on oluline, et Bulgaarias, Liverpoolis, äh, Rumeenias, äh, kus iganes on, ollakse kursis nende kavadega kus on lahendused olemas, olgu need siis rahalised lahendused või läbi sotsiaalmajandusliku poliitika, peame me tagama selle, et ko-, liikmesriigid on kursis sellega. mina esindasin naisi, kes kes iga kuu olid kabuhirmas enne, kui tuleb, kui laekus elektriarve. me peame tagama selle, meie komisjon peab tagama selle, et ei saa lubada seda, et inimestel keeratakse küte lihtsalt kinni, kuna nad ei suuda maksta. suur tänu, Theresa ja nüüd ETSR fraktsiooni nimel härra aseesimees Henkel. suur tänu, mina ütleksin omalt poolt, et minu meelest äh, ei ole te kindlasti jutlust pidanud siin äh, pöördunutele, sest minul on teatud raskusi teie lähenemise toetamisega. kõigepealt mulle tundub, et needsamad inimesed, needsamad grupeeringud, kes vastutavad järjest kõrgemate energia hin-, elektrienergia hindade eest, on need, kes nüüd kannavad muret, et mis mõju nendele hindadele on vaestele. me peame nendest seostest aru saama me ei ole aga täna hommikul selle kohta veel mitte midagi kuulnud. ja minu meelest on väga kahetsusväärne, et Euroopas on inimesi, kes ähm, endale elektrienergiat ja kütet lubada ei saa. aga sama kehv on see, et Euroopas on inimesi, kes äh, ei saa toitu osta või äh, kodu endale soetada või äh, riideid selga osta ja kas me peaksime nüüd siis vaesuse programmid välja kujundama kõikide gruppide jaoks selleks, et lihtsalt ellu jääda. meie sotsiaalpoliitika peaks olema suunatud vaesuse väljajuurimisele ja see on ka täiesti õige. meie keskkonnapoliitika tegeleb selliste teemadega näiteks nagu kliimamuutused ja lisaks sellele elektrienergiapoliitikad, aga kui me hakkame omavahel seo-, seostama sotsiaalpoliitikaid ja vaesuspoliitikaid ja elektrienergiapoliitikat, siis tulemuseks on väga äh, julm riigipoolne sekkumine ja see mind ei veena. ma arvan, et niimoodi me seda probleemi ei lahenda. suur tänu. Claude Turmes Roheliste ridadest, palun. suur tänu, Jerzy. minu esimene sõnum teile on vaesus tähendab vaesust. meil on Euroopas metsik probleem nimelt Lehman Brothersi kriisi hallati valesti, meie kasinuspoliitika on äh, ju, piirideni veetud ja inimesed, kes on vaesed, on nüüd veel vaesemad ja vaatagem, vaadakem seega tervet pilti. ja siis on meil konkreetne probleem äh, sellesama kütteostuvõimetusega. minu meelest on siin kaks valdkonda mis on olulised. kõigepealt endiste Nõukogude Liidu liikmesriikide olukord, seal on ebatõhususe kultuur, koosmõjus siis kunstlikult madalate elektrienergia hindadega ja nendes riikides ei ole praegu sellist ostujõudu nagu Taanis või Saksamaal. ja seega ma arvan, Äh, et me peaksime kokku leppima ühises definitsioonis ja tagama selle, et äh, et kuninganna äh, ei saa ju ometi olla kütteostuvõimetus, sellepärast et tal on Buckingham Palace alata, mis on metsikult suur. Äh, me peame selle definitsiooni paremini paika saama meil on vaja energiatõhususte poliitika kujule vaadata. Need kujundati välja tegelikult keskklassi eh, inimestele, inimestele, kellel on juurdepääs internetile ja kellel on taskus sularaha. mulle väga meeldis viimase kõneleja ülevaade ja küsimus selle kohta, kuidas saada juurdepääs kapitalile, kuidas käivitada informatsiooni, mis oleks kergesti juurdepääsetav ka nendele inimestele, kellel eh, ei ole näiteks ülikooliharidust, sest et kui te vaatate tõhususe kavasid, eh, siis need on ikka väga keerulised. Euroopalt ootan ma paari asja. kõigepealt eh, energiatõhus Euroopa peaks koondama Euroopas kõige paremad lahendused energiatõhususe poliitikatele nende majapidamiste jaoks, kelle sissetulekud on madalamad ja teiseks ma tahan, et paremini kasutatakse ära Euroopa Liidu eelarvet, struktuuri vahendeid, Junckeri investeeringute fondi äh, Ida-Euroopas, sest et Ida-Euroopa, nii nagu ma just selgitasin, on väga spetsiifilise probleemi ees. nimelt äh, me peame teistele järele jõudma ja me peame nõudma suuremaid investeeringuid tõukevahenditest sinna sektorisse, Junckeri äh, programmist ja Sotsiaalfondi vahenditest, selleks et äh, Ida-Euroopa saaks oma elamud üle vaadata ja pakkuda neile juurdepääsu kapitalile, energiavaestele eriti. mul on hea meel selle üle, et komisjon eile esitas uue ökodisaini kava, kus on rõhutud kõige tõhusama, energiatõhusamatele seadmetele. see on kõige parem võimalus elektrienergia arveid vähendada ja mul on hea meel, et Timmermans on aru saanud sellest, et ökodisain ja märgistus on suur asi. Rootsis näiteks tarbimine väheneb kahe tuhande kolmekümnendaks aastast oluliselt, elektrimootorid, veekeetjad ja nii edasi. suur tänu! härra Sirikiotis järgmisena, kes on kuue koordinaator. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin omalt poolt tänada meie külla kutsutajaid, külla kutsutuid ja Teil on täiesti õigus, et Euroopas on väga palju selliseid elakonna, elanikkonnagruppe, kes on ähm, äh, ostuvõimetud elektrienergia puhul ja ei saa seega tagada ka seda, et nende elektrienergia vajadused oleksid kaetud, olgu tegemist siis kütte- või jahutussüsteemidega. mina olen pärit Euroopa lõuna poolest ja meil tõesti on ka õhukonditsioneer väga oluline äh, soojadel suveperioodidel ja ma olen nõus äh, sotsiaaldemokraatide kolleegiga tegemist on üldise huvega, mis peab olema kättesaadav kõigile ja seega peab olema ka mingisugune võimalus, et kõigil on juurdepääs odavale elektrienergiale. energiatõhususele samuti Ener, energia peab olema odavam ja me peame seda tõhusalt kasutama räägiti siin palju sellest, et võiks teatud äh, elanikkonnagruppidele tagada sotsiaalsed toetused äh, ja muuta äh, elamud tõhusamaks, jah, kõik need kavad on teretulnud. ja lisaks sellele oleme me arvamusel, et ka jaotusvõrgud, mis praegu on erakätes, Äh, tegelikult ainult teravdavad seda probleemi, mitte ei leevenda seda ja ka sinna tuleks löök anda. energiavõrgud, energiataristu peaks olema avaliku sektori kätes, et äh, riik saaks tagada selle, et kõik, et kogu riik on kaetud. ja nüüd me näeme seda, et liberaalpoliitika, kasinuspoliitika äh, on äh, tõestanud seda, et inimestel ei ole täna enam võimalik tänu nendele poliitikatele oma koju, põhivajadusi äh, katta. inimesel, kellel ei ole midagi süüa, ei saa ilmselt ka oma elamist kütta. ja ma arvan, et, äh, et need on väga tõsised probleemid. on mõningaid meetmeid, mida tuleks kasutusele võtta. ei aita see, kui pisteliselt antakse abi loomulikult on ka see osa väga oluline, sotsiaaltoetuste süsteem äh, riigi poolt ja nii edasi, aga inimesed peaksid äh, ka ise tagama selle, et nendel on juurdepääs ähm, nendele teenustu-, teenustele. toon ühe näite Kreekast näiteks. Kreekas äh, on väga paljud inimesed vajunud vaesusesse kriisiolukorras meil on maagaasivõrgustik küll olemas Kreekas, aga inimestel ei ole võimalust sellega ühen-, ühineda. ja sellel põhjusel tegelikult on tulemuseks see, et need kõige vaesemad majapidamised jäävadki vaesemaks. ja veel üks näide. Küproses, Küprosel on ka uus võrgusüsteem välja arendatud ehk teisisõnu, need äh, majapidamised, kellel ei ole rahalisi vahendeid, nendele suunatakse päikeseenergia ähm, vabandust, nendel äh, antakse siis võimalus öö, äh, saada toetusena päikesepaneelid ja ise hakata endale tootma energiat. niimoodi oleks võimalik kindlasti peresid aidata ja loomulikult äh, lisaks sellele ka elamute soojustamine ja nii edasi. ja tahaksin ühte asja veel öelda. on liikmesriike ja regioone Euroopa Liidus, kes ei ole suurte energiavõrkudega ühendatud see tähendab seda, et neil ei saagi olla see elektrienergia odav, näiteks Küpros. Küpros on saareriik, aga on ka teisi piirkondi, saarealasid, kes ei ole ühendatud keskvõrkudega. seal ostetakse kütust lihtsalt sisse, imporditakse kogu aeg ja, ja seega ei ole nendel juurdepääsu odavamatele energiaallikatele, see on asi, millest tuleb rääkida Euroopa tasandil, mitte ainult siseriiklikul tasandil. suur tänu, härra Kolitšek, aseesimees, palun suur tänu! Äh, meie kolleeg Rohelistest, kes praegu jutustab siin esimehega, ütles, äh, os-, rääkis osaliselt õiget juttu, aga osaliselt ajas täielikku jama. ta ütles nimelt, et inimesed Ida-Euroopas on harjunud elektrienergiat odavamalt saama, aga tegelikult on see olnud nii ju igal pool, Prantsusmaal, Belgias, Ida-Saksamaal, isegi Inglismaal oli elekter odav. sest nendel olid varem enda energiavarud. ja kui me nüüd võrdleme inimeste võimalusi, siis eh, tegelikult tuleb vaadata nende keskmist sissetulekut Tšehhi Vabariigis või äh, Bulgaarias on äh, ainult kolmandikul inimestest äh, normaalne sissetulek, ülejäänul jääb see allapoole. Ida-Euroopa kolleegid ei saa, kodanikud ei saa lihtsalt lubada igasuguseid uuemaid äh, tehnoloogiaid endale ja on riikides, kus on linnu, mis on tõsistes raskustes, näiteks Liverpool Inglismaal. ja ega isegi ja ärge mulle rääkige, et Liverpoolis on probleem äh, liiga kuuma, eh, on probleem kuumaperioodidega. ma olen seal käinud ja tean, et ei ole nii. jah, ma olen nõus, et eh, majad peavad olema soojustatud, aknad peavad olema soojapidavad, aga põhiline, põhiline probleem on siiski sissetulekute lõh-, lõhes sissetulekute lõhe aga ainult suureneb nende riikide sees ja võrreldes teiste riikidega nii et äh, ainus, mis meid päästab, on see, et see lõhe hakkab vähenema. ja alles siis, kui see lõhe kaob, äh, saame hakata rääkima energia äh, vaesuse või kütteostuvõimetuse definitsioonist, ühtsest definitsioonist, me ei saa lihtsalt võrrelda omavahel rikkaid ja vaeseid riike sest et äh, kui me kasutame ühtset äh, definitsiooni, siis selle kohaselt võib-olla viiskümmend protsenti Bulgaariast oleksid äh, ostuvõimetud, aga Prantsusmaal oleks see palju väiksem protsent. kõik uued tehnoloogiad, kõik meetmed energiatõhususe äh, tagamiseks on kallid. Lääne-Euroopas saavad inimesed neid endale lubada, Ida-Euroopas mitte. Maria, ma vabandan, sa jäid äh, mul enne kahe silma vahele ja annaksin nüüd sulle kõigepealt sõna. suur tänu, et mulle sõna andsite, proua Spiraki. kõigepealt tahaksin tänada kõiki meie tänaseid külalisi kütteostuvõimetuse äh, kõrvaldamine on teema, äh, millega meil tuleb tegeleda kiiresti, see on äh, kindel mis kindel. minu jaoks on tähtis, kui kiiresti me suudame äh, me selle teemaga, selle teema, selle probleemi lahendada. hooned tuleb renoveerida, kohandada tagantjärele, mitte kasutades ainult meie MFF-i äh, vahendeid, vaid ka täiendavaid äh, vahendeid. Äh, võime õppida Prantsusmaa kogemustest, Pariisi kogemustest. kuus tuhat umbes hoonet või maja on niiviisi isoleeritud tahame teada, kuidas see käis, siis energiakulud ning energiaturud. olen tu-, Kreekast ja meie energiaettevõte privatiseerimine on väga, selles kontekstis väga äh, oluline protsess, ka Euroopa Parlament peab äh, sellel silma peal hoidma. valitsuse ministrid äh, protesteerivad sa-, sellele, selle protsessi vastu, aga me tahame praktilisi tulemusi, mitte ainult suuri sõnu. nüüd oleme küsimustega ühele poole jõudnud, ütleb härra esimees, ja nüüd siis lühike vastuste voor. palun, proua Petrova. suur tänu kõikide nende küsimuste ja märkuste eest. mina tegelikult pöörduksin tagasi selle juurde, millest juba rääkisin. kõigepealt, kütte ostuvõimetus äh, võib-olla ei ole kõige õigem mõiste. see, millest me praegu kütte ostuvõimetuse mõistega kasutades räägime, on seotud äh, sissetuleku, madalate sissetulekuga, aga, aga mitte ainult. kui me räägime toidu ostuvõimetusest, siis me räägime konkreetselt ühest äh, asjast, sellest, kas inimesed saavad või ei saa toet, toitu osta. aga kui me räägime energia äh, ostuvõimetusest, siis ei ole siin mängus mitte ainult sissetulek, vaid äh, oluline on ka, millises hoones sa elad. ja oluline on see, et sa saaksid elada normaalsetes tingimustes oma ühiskonnas. ja kogu Euroopa Liidus, mitte ainult äh, Ida-Euroopas, mitte ainult Lõuna-Euroopas, inimesed, kellel on tegelikult keskmine sissetulekute määr, võivad äh, näiteks üürituru omapärade tõttu sattuda olukorda, kus äh, teataval määral kannatavad nad siiski puuduse all. isegi siis, kui nende sissetulek tegelikult on suur, lõppkokkuvõttes sellest sissetulekust ei pruugi siiski piisata, et äh, arveid maksta. ja teine teema, mille juurde tahtsin tagasi pöörduda, olid äh, madala sissetulekuga leibkonnad. uuringud näitavad, et meie peame oma ühiskondades mõtlema sellistele leibkondadele mitte ainult sellepärast, et neil peaks olema väärikas elu väärikas eluasemes, vaid ka sellepärast, et energiatõhususe parandamine, nagu kolleegid ütlesid, toob kaasa mitmesugust kasu, mitte ainult üht, ühel tasandil tervis paraneb, teadusuuringud on näidanud, et inimesed, kes elavad sotsiaaleluasemetes, ei aita mitte kaasa hoida äh, süsinikdioksiidi heidmete kärpimisele, äh, vaid midagi enamatki. kui me nende hoonete energiatõhusust parandame, siis lisaks sellele, et nad ei kasuta eriti palju energiat ja süsinikdioksiidi äh, heide väheneb, samal ajal väheneb ka näiteks surve meie tervishoiusüsteemidele. me peame arvesse võtma, kui palju kasu me võime lõigata erinevates sektorites energiatõhususe parandamise kaudu. kui me pöördume nüüd tagasi nende endiste sotsialistlike riikide juurde, äh, varasemast Ida-Euroopast, siis mõningates sellistes riikides on palju pingutatud energiatõhususe parandamiseks. Selena, Selena Usborna Tšehhi Vabariigist Äh, väärib siin mainimist. ja riik andis päris palju vahendeid äh, hoonete energiatõhususe parandamiseks äh, just nimelt selle programmi raames. ja otsuseid on langetatud sotsialismi järgsel ajastul, tuhandetes linnades on aga äh, hooned seotud energiasüsteemidega, mis ei ole tõhusad, keskküttesüsteemid, äh, riigi ning äh, erasektori partnerluses pakutavad äh, keskküttevõimalused ja, ja tarbijal ei ole mitte mingisugust muud valikut, kui kasutada seda keskküttesüsteemi. nii et valik on oluline nii mõndagi on tehtud, aga ka teha on jäänud nii mõndagi. ja meenutage nüüd jällegi minu ettekannet, rääkisin kuuest tegurist. üks nendest teguritest oli energiasüsteemi paindlikkus ja kui me nüüd räägime uuesti nendest määratlustest, siis keegi ütles, et et kui keegi kasutab kümne protsendi sissetuleku osakaalu määra äh, küttearvetele, siis võib ka kuninganna, Inglismaa kuninganna osutuda kütteostuvõimetuks. tõsi, aga äh, siin tuleb mängu jällegi see valikuvõimalus. mõningate majapidamiste puhul äh, Euroopa Liidus see on nii, aga kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides on ka neid majapidamisi, kus seda valikut ei ole ja nad ei saa ühe äh, energiapakkuja äh, oma energiapakkujast loobuda, et teise kasuks osutada ma arvan, et praegu on õige aeg rääkida kütteostuvõimetusest, energia ostuvõimetusest just nüüd, kus on tegemist energia üleminekuajaga ja äh, me keskendume ka süsinikdioksiidi kärpimise, mm, kärpimisele ja me peame mõtlema, kes selle kärpimise eest maksab. proua härra Krain pöörduksin tagasi mõningate teemade juurde, mida siin tõstatati, ka mina arvan, et kütteostuvõimetus on tegelikult asjakohane mõiste. me räägime siin energiapoliitikast, sotsiaalpoliitikast ja neid saab lahus hoida küll, aga on valdkond, kus need kaks tegelikult kattuvad ja see valdkond on energia ostuvõimetus või kütteostuvõimetus hoonestuse parandamiseks läheb vaja väga palju ressursse ja, ja me peamegi mõtlema, kuidas me oma ressursse prioritisi-, prioriteedide järjekorda paneme. Äh, hoonete parandamisega me saame madala sissetulekute ka inimeste sissetulekute tõhusust parandada, nende tervist parandada ning äh, sotsiaalkindlustusele on surve väiksem. siis äh, energia üleminek, äh, rohelised poliitilised äh, meetmed, äh, neoliberaalne lähenemine, kõik erinevad poliitilised lähenemised, mis on seotud kütteostuvõimetusega, aga kui me jätame poliitika kõrvale, siis energiahinnad tõusevad nii või teisiti. vähemalt prognoosid on sellised, isegi kui me korrigeerime võttes arvesse taastuvkütuste kasutamise määra ja nii edasi. ja kütteostuvõimetud inimesed on haavatavamad sellises olukorras, seetõttu ja see on seotud äh, keskkonnasõbraliku arenguga ja taastuvkütuse arenguga samuti. proua Petrova juba ütles, et kütteostuvõimetuse määratlus on, äh, on selline, et loomulikult mõningate määratluste järgi saab ka kuningannat nimetada kütteostuvõimetuks, aga kõik sõltub tasakaalust. kui on madalad sissetulekud, kõrged kulud, siis me küsiksime Buckinghami Palace'i kohta, kui palju on meil vaja saada energiat selleks, et seda teatud määrani kütta, kahekümne protsendini. ja kui kuninganna peaks maksma selle energia eest, siis kui suur osa tema sissetulekust kuluks selleks, äh, ta ei pea, aga, aga jah. ühesõnaga, me peame alati vaatama, kui palju on sul manööverdamisruumi ressurssidega, mis sul on. ja kui meie ressursid on piiratud, siis on see seda olulisem. suur tänu, härra Benjamin Kreiner ja nüüd äh, härra Sergei Augarte. suur tänu, härra esimees. üks väikene mõttemäng teile. kujutage ette, et madala sissetulekuga inimene peab äh, kütma rohkem äh, kui keegi teine kahekordselt. ja äh, kas me siis suurendame sotsiaalset toetust või me korrigeerime tema seda bioloogilist vajadust ja me ei taha loomulikult, et selle inimese sissetulek oleks väiks-, kümme korda väiksem kui teistel, aga kui tal on konkreetne spetsiifiline probleem, siis tuleb keskenduda sellele spetsiifilisele probleemile poliitikud langetavad äh, loomulikult oma otsuseid, kuid äh, kütteostuvõimetuse äh, algpõhjuseks ei ole mitte alati see madal sissetulek. ja siis kolmas energia ostuvõimetuse alustala on seotud energiahindadega. energiahinnad on liiga kõrged, on siin öeldud ja, ja nii edasi, nii edasi. energia hind praegu on, on meil energiatõhususe kaudu võimalik mõjutada ka energia hinda. elektrisektori reform on praegu töös ja selle reformiga seoses toimuvad põhjalikud arutelud selle üle, kuidas e, elektrisektorit korraldada. ja paindlikkuse probleem on siin e, kõige ilmsem mida teha selleks, et süsteem oleks paindlikum, et saaks rohkem taastuvenergiat kasutada? üks vanamoodne, aga kõige rohkem levinud alternatiive on kombineeritud tsüklid ja selle kasut-, nende kasutamine paindlikkuse suurendamiseks, aga selle tulemusena energia hind tõuseb. on teisi paindlikkuse võimalusi millest äh, on samuti räägitud, ma ei tea, kas nende kasuks otsustatakse, ja energiatõhusus ja vajadusele reageerimine, nõudlusele reageerimine on üks nendest. Kreeka parlamendi räägi-, liige rääkis ka taristu juurdepääsetavusest, ka see võib olla problemaatiline. paremad ühenduslülid ja energiatõhusus on kaks väga head võimalust energia paindlikkuse parandamiseks ning selle, seda tuleks arvesse võtta elektrisektorit reformides. sellepärast, et see mõjutaks hinda. kõik väikesed äh, hinda mõjutavad tegurid mõjutavad vägagi jõuliselt madala sissetulekuga leibkondi kelle jaoks sellised muudatused on olulisemad kui teiste jaoks. mis puudutab konkreetseid tõkkeid juurde, juurdepääsu kapitalile näiteks, kuidas ju saavutada juurdepääsu kapitalile, tuleks kasutada Euroopa investeeringufonde, sotsiaalinvesteeringute fondi, nagu näiteks Regionaalarengu Fond, Sotsiaalfond äh, ja nii edasi ja nii edasi. saab kasutada neid fonde, aga mitte ainult neid, ehkki need on kõige olulisemad, tuleb kasutada ka neid vahendeid, mis on mõeldud äh, näiteks tervishoiu või turvalisuse suurendamiseks. kui energiat kasutatakse paremini, tõhusamalt ning see toob kaasa veel selle sotsiaalse kasu, et tervis paraneb, siis miks mitte kasutada terviseks ette nähtud vahendeid energiatõhususe parandamiseks, eriti haavatavate majade puhul? sest et äh, tervishoiukulud ju vähenevad Prantsusmaa Abitemieux programm on äh, näide sellest. mõningaid vahendeid on kasutatud just nimelt äh, vanurite aitamiseks nende hooneid renoveerida, see on hea mõte. siis äh, infotõke, suurepärane näide Karitase programm Saksamaal. seal on võetud tööle pal-, töötud need koolitatakse energiatõhususe küsimustes, madala sissetulekuga leibkondade aitamiseks ja nemad siis äh, viivad läbi oma auditid nii-öelda annavad nõu, ütlevad, et kustutage tuled, kui teil toas ei ole, ost-, hankige endale uus külm kapp ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. on mitmeid kainest mõistusest, kainest talupojamõistusest lähtuvaid asju, mida saab teha selleks, et energiat paremini tarbida. suur tänu! suurepärased ettekanded ja väga täpsed vastused meie küsimustele kõigi kolme poolt. suur tänu, proua Saska Petrova, härra Benjamin Grainer ja härra Sergio Ugarte. suur tänu teile! ja nüüd läheme kohe kiiresti edasi sellepärast et oleme oma ajakavast mõnevõrra maha jäänud, räägime nüüd Euroopa standarditest ning määruse, Euroopa Liidu määruse äh, rakendamisest, siin on ITRE äh, assotsieeritud komisjon äh, kodukorra artiklist viiskümmend neli lähtuvalt, IMCO komisjon on juhtiv komisjon siin ja meie päsut-, pädevusse kuuluvad infokommunikatsioonitehnoloogia ja innovatsioonipoliitika. meie raportöör on äh, härra Henkel, palun, härra Henkel. suur tänu, härra esimees, nagu ütlesite, meie komisjon esitab arvamuse äh, info kommunikatsioonitehnoloogia standardite loomise kohta digitaalses ühtses, ühtse turu kontekstis, pilvekaar, äh, andmetöötlus, küberjulgeolek, kommunikatsioonivõrgustikud, andmed kuuluvad kõik sinna alla. lähtume siis kodukorra artiklist viiskümmend viis ning äh, meil on äh, eksklusiivsed pädevused nendes valdkondades ja jagame IMCO-ga oma pädevust üldisemalt. tegemist on siis ühistandardimise algatusega Horisont kaks tuhat kakskümmend ning innovatsioonipoliitika valdkonnas ning äh, ühise teadusuuringute keskuse valdkonnas. kaheksandaks detsembriks tuleb see arvamus esitada saadame järgmisel nädalal kutse esimese variraportööride kohtumise äh, kohta ning alustame läbirääkimisi teiste fraktsioonidega. ICT standardite puhul on koostalitusvõime kõige tähtsam teema, see on meie digitaalse majanduse keskmes ning aitab meil tehnoloogilisi platvormi äh, luua, mis võimaldavad innovatiivset lähenemisviisi. vabatahtlik, kaasav, läbipaistev standardimise mehhanism Euroopa tasandil peab olema edukas äh, viis äh, siseturul ühtsete standarditele jõudmiseks aga peame arvesse võtma ka seda, et mõningad standardid on juba sisse toodud ning neid, nendega tuleb arvestada. infokommunikatsioonitehnoloogia standardid aga ei piirdu ainult siseturuga, need mõjutavad kogu maailma. Nad äh, on olulised äh, tööstuspoliitikas, innovatsioonipoliitikas ning äh, aitavad Euroopa tööstusel teha ilma mujal maailmas. tervitame viie info kommunikatsioonitehnoloogia prioriteetvaldkonna sissetoomist komisjoni poolt, arukas tõhus energia kasutamine, arukad transpordisüsteemid, standardite valdkonnas on samuti olulised. DG äh, Growth ja Connect peavad ühisprojektide kallal kõvasti tööd tegema infokommunikatsioonitehnoloogia küsimustes ja tegema koostööd ka Äh, mitte infokommunikatsioonitehnoloogia sektori esindajatega, et tööd ei tehtaks äh, kahekordselt, et ei tekiks äh, isoleeritud valdkondi. meie pingutuste tõhusus sõltub digitaliseerimise tõhususest ning standardimine on väga tähtsaks osaks selles protsessis. standardid peaksid viimase tehnoloogia, viimast tehnoloogia arengut kajastama, me peame tugevdama seoseid äh, teadusuuringute innovatsiooni vahel ning äh, me peame suutma prognoosida koostalitusvõime vajadusi ning äh, standardimisvajadusi. suuremat ühtlustamat on vaja koostöös kolmandate riikidega, Ameerika Ühendriikidega, iseäranis küberjulgeoleku ja pilvandmetöötluse valdkonnas. selles kontekstis kutsuksin üles Euroopa Komisjoni jätkama oma pingutusi, tugevdama oma pingutusi koostöös kolmandate riikidega selleks, et toetada Euroopa tootjaid ning aidata Euroopa tootjatel oma tooteid maailmas paremini müüa. suur tänu, härra raportöör. proua Spiraki, Rahvapartei fraktsioon, palun. suur tänu härra esimees, suur tänu, härra Enkel, teie esimese sõnavõtu eest. ootan pikisilmi härra Henkeli aruande projekti ning ka IMCO raportit, et oleks mingisugune konkreetsem dokument, millest töös lähtuda, aga kõigepealt paar mõtet Euroopa standardite äh, kaasajastamise kohta komisjoni teadmisest lähtuvalt. kuidas siis Euroopa standardimise süsteemi edasi arendada, seda nõndanimetatud ISS-süsteemi, meie äh, Euroopas äh, peaksime toetama meie tööstusettevõtteid ja ka aitama ettevõtetel olema äh, meie väljakutsete kõrgusel. sellele toob aga, see toob kasu nii tööandjatele, töövõtjatele kui tarbijatele. ESS-i luues me peaksime oma teenuste ning toodete kvaliteeti tõstma. paar arvu ka komisjoni teatisest Prantsusmaa näiteks. Prantsusmaa puhul äh, standardite mõju äh, majanduskasvule on null koma kaheksa protsenti, Ühendkriigi puhul on see null koma kolm protsenti, Saksamaa puhul null koma üheksa protsenti SKP-st. me peame vähendama ka digitaalse turu killustatust, sellega oleme vast kõik päri. peame ka tagama omalt poolt, et tehnoloogia oleks koostalitusvõimeline seda eriti kriitiliste tehnoloogia, tehnoloogiliste lahenduste puhul meie digitaalsel turul. me peame koordineerima paremini, peame edendama Euroopa standardeid, peame vähendama takistusi, mis äh, süü-, mis on tingitud liigsest killustatusest. ootan pikisilmi edasist koostööd härra Henkeliga, arvan, et meie arvamus kujuneb väga heaks. ja proua Griffin sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel suur tänu, esimees, tere kolleegid! me peame Euroopa Liidu standardeid ühtlustama, see on kodanike jaoks oluline, sellepärast et see aitab kaitsta tarbijaid, toob selgust väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ning aitab kulusid kärpida. Euroopa standardite ühtlustamine on tähtis, kui Euroopa Liit tahab saavutada oma prioriteete erinevates valdkondades, nii nagu kolleegidki on juba öelnud, digitaalne ühtne turg, energialiit, paremini integreeritud Euroopa ühtne turg sealhulgas kui me räägime nüüd digitaalsest ühtsest turust, siis äh, asjade internet ning äh, inimeste internet vajavad ühtlustatud standardeid, kui me tahame, et Euroopa kodanikud nendest äh, internetivaldkondadest kasu saavad. aruka tehnoloogia puhul me peame piiriüleselt tegutsema ja tegema seda tõketeta. mitte kunagi ei ole arukatel autodel turgu, kui ainult ühes liikmesriigis on võimalik neid kasutada me ei saavuta oma energialiidu eesmärke, kui me ei ühtlusta oma standardeid. standardid tuleb ühtlustada ka keskkonna valdkonnas ning standardid aitavad stimuleerida äh, innovatsiooni. standardid tagavad võrkude koostalitusvõime ning äh, võrkude koostalitusvõime, ilma et tarbijad peaksid selle eest kõrgemat hinda maitsma, maksma äh, tervitan koostööd kolleegidega selle tähtsa teemavaldkonnaga, suur tänu, proua, ütleb härra esimees, äh, proua von Neuwernhäuser. suur tänu! ka mina algatuseks äh, ütleksin, et ootan pikisilmi koostööd äh, härra Henkeli ning äh, kolleegide variraportööridega sel tähtsal teemal. olen nõus sellega, mida kolleegid on juba öelnud, ilma standarditeta ei saa meil olla toimivat äh, siseturgu, ei saa üldse olla mingisugust turgu ning äh, ei ole mingisugust koostalitusvõimet ja just nimelt seda tegelikult meil ongi vaja, koostalitusvõimet. selles osas oleme kõik päri, nii et äh, võib-olla siis veel paar kommet selle kohta, mis meie jaoks on oluline nende standardite kujundamise protsessis. Egoni komisjonis äh, räägime me turvalisuse loomisest ja Äh, me tahaksime, et kõik tooted oleksid lihtsad, läbipaistvad ja ühtlustatud, siin räägime just nimelt standardimisest, ühtlustamisest, aga need sõnad lihtne ja läbipaistev on ka oluline. ning äh, ma arvan, et kui me loome standardeid, siis me peame meeles pidama seda, et äh, kui vähegi võimalik, siis peaksid standardid olema niivõrd lihtsad ja selged kui vähegi võimalik teine kommentaar, innovatsioon käib kiirelt, uus tehnoloogia areneb nii kiiresti, et me peame oma standardeid ka kiiremini vastu võtma. olen nõus ka sellega, mida ütles härra Henkel, et kaasata tuleb ettevõtted, kui me hakkame neid standardeid määratlema. sellisel juhul no, on äh, ettevõtted äh, paremini nõus nende standarditega, aga ka standardite enda kvaliteet tõuseb äh, ja need standardid, mille vastu võtame, tõesti ka toimivad. toonitaksin ka seda, et standardimise tööd tuleks teha sektoriüleselt, digitaliseerimise valdkonnas, asjade interneti valdkonnas ja nii edasi, võib tekkida, võivad tekkida isoleeritud poliitikavaldkonnad, me peame pidama meeles aga seda, et sektoreid tuleb ühendada selles val-, selles töös. ning Euroopa standardid on suurepärane, aga rahvusvahelised standardid on veelgi parem tulemus, nii et kui me võiksime liikuda selles suunas, siis oleks see äärmiselt tervitatav, aitäh! aitäh, proua Nain Haisen! kes rääkis Euroopa konservatiivide reformistide nimel. proua Neuenhuisen äh, varv, va, palub vabandada ning juhib tähelepanu sellele, et ta on ALDE fraktsioonist pärit. vabandust, vabandust, vabandab esimees, meie raportöör on hoopis Euroopa konservatiivide reformistide perest. aga see andis mulle võimaluse äh, mu teie nime uuesti hääldada. Neuenhuiser ja nüüd äh, kuue nimel härra Skeliotis. suur tänu! tahaksin tänada härra Enkelit. olen veendunud, et meie koostöö kujuneb äh, meeldivaks komisjon äh, on esitanud oma teatise Euroopa standardite koostamiseks ja kahekümne esimesel sajandil tuleb, peame me oma pingutusi tehes lähtuma ennekõike inimeste vajadustest, tarbijate vajadustest, väikeste keskmise suurusega ettevõtete vajadustest. praegused Euroopa standardid äh, on allutatud äh, sellisele menetlusele, mis äh, peaksid tugevdama siseturgu, parandama siseturu äh, konkurentsivõimet ja nendest Euroopa standarditest saavad äh, ennekõike paraku kasu äh, suured hargmaised ettevõtted. nüüd tuleb asju muuta selles osas. me peame võtma vastu sellised standardid, mis tõesti teeniksid meie ühiskondade huve Äh, aitaksid äh, meie kodanikke, aitaksid töökohti luua, aitaksid äh, tagada turvalisust ning aitaksid reaalmajandust. ning innovatsiooni ning teadusuuringute kaudu peavad standardid aitama kaasa Euroopa tööstuse taasarengule, iseäranis Lõuna-Euroopas standardid ei tohiks olla takistuseks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, vaid otse vastupidi, peaksid neid ettevõtteid toetama. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted moodustavad väga suure osa Euroopa ettevõtetest ning on Euroopa majanduse alustalaks, seetõttu peavad standardid olema neile toeks. vajalik on ka konstruktiivne koostöö äh, standardite määratlemisel. me peame võtma arvesse kõikide seisukohti, tarbijaorganisatsioonide seisukohti ning äh, ka kohaliku ühiskonna tasandit. suur tänu, proua Kappel, ENF-i nimel. suur aitäh, härra esimees Äh, ühine standardimise algatus on väga oluline äh, ja väga oluline on äh, üle vaadata standardimise reeglistik Euroopa Liidus, sellest on ka juba räägitud, et just IKT valdkonnas ja teenuste pakkumisvaldkonnas on see kõik oluline. IKT valdkonnas on see ääretult oluline, sellepärast et digitaalsete tehnoloogiate koostööõigusvõime on niimoodi võimalik paremal määral tagada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 ITRE pädevusvaldkonnas, eh, siia kuuluvad sellised valdkonnad nagu suurandmed, 5G eh, eh, ja muu sarnane, see kõik on tänapäeval väga olulise tähtsusega ja Euroopa jaoks samamoodi. nüüd teenuste valdkonnas on see samuti oluline, seitsekümmend protsenti Euroopa majandusest moodustavad teenused, aga ainult kaks protsenti Euroopa normidest puudutavad seda valdkonda ja seetõttu on minu arvates väga oluline, et me just normide valdkonnas midagi ära teeksime. Need normeerimisvaldkonnad saavad aidata kaasa majanduskasvule, töökohtade loomisele, on läbi viidud ka uuringuid, mis puudutavad Euroopat ja Saksamaad, kus no on näha, et normid saavad avaldada positiivset mõju majanduskasvule ja mm, töökohtade loomisele Saksamaa puhul null koma üheksa protsenti lisamajanduskasvu paremate normide abil ja Mm, seitseteist miljardit eurot on siin ka välja toodud äh, parimate normide äh, positiivse mõjuna. me oleme ju üleilmastuvas maailmas, ka majandus on üleilmastunud ja ka normid peavad olema üleilmsed tegelikult oma loomult ja äh, see toob kaasa kasu majandusele, meil on vaja ühiseid norme selleks, et kulusid vähendada ja mm, kindlust suurendada

sidusrühmade dialoog, seda tuleb ka arvesse võtta, seal on üht-teist viimasel ajal toimunud, ehm, ajaga kaasas käivad arengud on ääretult olulised, me peame ehm, õigeaegselt konkurentsivõimet parandama, me peame ka rahvusvaheliste lepingute kontekstis kolmandate riikidega seda silmas pidada, väga oluline on, et Euroopa normidest saaks mingil hetkel ehm, ülemised normid, sellepärast et see aitab meil jätkusuutlikkust parandada, aitäh uh,! Your... suur aitäh nende märkuste eest ja nüüd annan Euroopa Komisjoni nimel sõna uh, majanduskasvu peadirektoraadi esindajale proua Kristiin Joornale, palun! suur aitäh, lugupeetud esimees. mis puudutab standardeid, siis komisjon tahab väga tihedat koostööd nõukogu ja parlamendiga selles küsimuses. ja see on see üks uuendus, mis meil on selles paketis, mida te arutate ja mida üheksateistkümnendal aprillil ja esimesel juunil sel aastal ka tutvustati innovatsioon äh, puudutab seda, et äh, me tahame institutsioonide vahelist iga-aastat raportit enne äh, iga-aastase üle-Euroopa Liidulise standardi tegevuskava vastuvõtmist, mille peab juulis välja pakkuma komisjon vastavalt standardimismäärusele aastast kaks tuhat kaksteist. loomulikult me teame, teie Euroopa Parlamendi raportite ajakavast äh, ja meie omalt poolt teeme kõike selleks, et esimene institutsioonide vaheline raport äh, panustaks ka teie äh, aruteludesse see raport või aruanne äh, annab äh, võimaluse kõikidele institutsioonidele äh, asju analüüsida, vaadata, millised on praeguste algatuste edusammud ning vaadata, millised on tulevased ähm, standardamisajased valadu-, vajadused, võttes arvesse just meie ettevõtete ja kodanike huvisid, aitäh uh,! aitäh! liigume nüüd natuke äh, äh, nii-öelda äh, edasi ja annan sõna esi-, meie esimesele sõnavõtjale, meie raportöörile, härra Henkerile, palun. ja suur aitäh! ma olen äh, tegelikult Äh, selles äh, tööstussektoris tegelikult ähm, suhteliselt kogu oma teadliku elu äh, töötanud. ma olen olnud tegev interneti valdkonnas ja ma olen alati kaevanud selle üle, et Euroopas ei ole piisavalt standardeid selles valdkonnas ja ma arvan, et teiepoolsete panustega, mida ma olen siin täna kuulnud, milles on panustanud valiraportöörid, aga ka teised ja ka komisjoni esindaja, siis seda kõike arvesse võttes on mul üsna kindel veendumus, et me suudame olla edukad äh, ja suudame äh, kaotada selle suure lünga, mis meil praegu on, liikumaks äh, ühtse digitaalse turu suunas Euroopas, aitäh! aitäh! ma tahaksin lisada, et ajakava on praegu veel arutlusel IMCO-ga Äh, sest et IMCO on juhtkomisjon selles küsimuses äh, ja me eeldame, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, kaheteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda jaanuari vahepeal kusagil nii et kaheteistkümnendast seitsmeteistkümnenda jaanuarini saab see millalgi olema. täna oli meie arvamustoetus ilma dokumentita selleks ajaks, kui muudatusettepanekud siis esitatakse, on kindlasti meil ka dokument juba olemas ja, ja saame seda asja natuke põhjalikumalt vaadata. ja nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on punkt number viis ja see puudutab geoblokeerimist ja muid diskrimineerimisvorme, mis põhinevad kliendi äh, elukohal, kodakondsusel või ettevõtte asukohal ühtsel turul meil on ette nähtud arvamuste vahetus ja kõigepealt meie raportöör proua Eva Kaili, kes esindab meie komisjoni ja samal ajal ka Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni, saab sõna kõige esimesena. palun, teil on sõna. suur aitäh, kallis äh, esimees, kallid kolleegid, äh, ma olen viimastel kuudel teinud äh, tööd selle ettepaneku kallal, mis puudutab määruse muutmist geoblokeerimis, blokeerimise teemal, mis võtab siis arvesse erinevaid diskrimineerimisvorme ja aluseid. komisjonipoolne ettepanek oli selline, mis liikus tegelikult õiges suunas. ja see on osa ambitsioonikast paketist eh, lihtsustada eh, veebikaubandust. see on olnud eh, suureks väljakutseks ja EKRE komisjonile meie peame tagama selle, et vastu võetakse tasakaalustatud pakett, mis võtab arvesse nii tarbijate kui ettevõtjate huve. mis puudutab selle määruse reguleerimisala, siis minu ettepanekud keskenduvad sellele, et tuleks tegeleda nende tõketega, mis äh, tekitavad diskrimineerimist. Euroopa kodanikud tahavad juurdepääsu äh, teenusele või kaubale, mida müüakse äh, teises Euroopa Liidu liikmesriigis, sageli nad on silmitsi takistustega ja äh, siin on äh, tehtud ettepanek, et Euroopa kodanikele tuleks anda võimalus äh, teha sisseoste nagu kohalikud, äh, see on põhimõte, mida siin järgistata, järgitakse ja see aitab konkurentsivõimet ja innovaatilisust edendada. Äh, ja me ei, ei peaks äh, hakkama tarbijaõigust või äh, autoriõigusi ja nende reegleid muutma. oluline on tarbijatele tagada juurdepääs kaupadele ja teenustele, mida nad soovivad osta, eh, sõltumata nende asukohast. Eh, ja eh, kui praegune olukord jääb siis minevikku Äh, praegu suunatakse sageli tarbijaid teistele veebilehtedele, see jääks minevikku. Ähm, tegemist on väga frustreeriva tavaga, aga me peame loomulikult tagama ka selle, et ettevõtlussektor siin liigse koormuse alla ei satuks, me peame ka ettevõtlusvabadust kaitsma. Äh, kauplejate jaoks äh, ei tähenda see loomulikult seda, et tarbija peab äh, oma tegevuskohast väljapoole kauba tarnima. oluline on ka see, et äh, ettevõtjad saaksid oma turustust, turundustaktikat äh, järgida, aga nad ei tohi asukohapõhiselt klienti diskrimineerida me ei taha luua nii bürokraatlikud kui rahalist lisakoormust VKE-dele Äh, see määrus äh, ei tegele kohustusega äh, toode kohale viia või seda tagasi võtta. me peame seda selgitama. ja eriti kui me räägime uutest turgudest, siis see tarbija õigus, mis kehtib uute turgude puhul, on kaupleja asukoha turuõigus Äh, mis puudutab makseid, siis ma tahaksin tagada selle, et äh, maksekategooria oleks aktsepteeritud üle-euroopalisel tasandil, vaatamata selle päritolule ja see võimat-, võimaldab äh, tarbijal teha oste veebis äh, ilma lisatakistuseta, mida kujutab siis see, et seda makset ei võeta vastu, ei aktsepteerita. Äh, varasemalt ka tarbijatele ei võimaldatud juurdepääsu kaupadele ja teenustele makseteenuse päritolu tõttu. oluline on ka see, et tuleks piirata neid tasusid, mida krediitkaardiettevõtted nõuavad, need tuleks viia miinimumini, lisaks tuleks lihtsustada veebikaubandust nii ettevõtjatele kui äh, tarbijatele, ehk siis me eeldame, et äh, miinimumtasud jäävad siin ainult kehtima. ja äh, lisaks sellele tuleb vaadata, et ettevõtjad järgiksid Euroopa rangenud standardeid, tagamaks kõige parem kaitsetase ja me Äh, tahame öelda ka, et oluline on see, et me peame olema valvsad, me peame tagama, et Euroopa seadusandlus oleks äh, piisav ja äh, kasutajasõbralik, me peame oma tööd seetõttu pidevalt üle vaatama ja olema valmis uusi asju siia sisse viima ja seda silmas pidades äh, võib ka mõelda, et äh, võib-olla äh, on hindamisfaasis vaadata, kas oleks vaja ka autoriõiguste küsimus või audiovisuaalne küsimus siia alla kaasata ja veebipõhise sisu äh, si ülevaatamine on ka juba alanud, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal jõuame me selle tööga lõpule ja äh, lõppude lõpuks me saame realistlikuma lahenduse pakkuda tarbijatele ja parema ettevõtluskeskkonnaga VKE-dele. ja selle ette ettepaneku mm, äh, tutvustamise lõpetuseks ma tahaksin öelda, et see tõesti on samm edasi sõbralikuma veebikaubanduskeskkonna loomise suunas Euroopasse. me peame Äh, arvestama ka sellega, et me peame autoriõigusega tegema, tegelema, audiovisuaalsektoriga tegelema, äh, käibemaksu küsimustega tegelema, äh, need on ka valdkonnad, kus tuleks edasi liikuda oma eesmärkide suunas ja siin välja pakutud on õige viis edasi liikuda. me peame looma ettevõttesõbraliku ja tarbijasõbraliku tõelise digitaalse siseturu, aitäh! aitäh! suur aitäh selle ettekande eest ja nüüd annan sõna variraportööridele, kõigepealt härra Herbert Roil, kes asendab proua Niiblerit Rahvapartei nimel, palun. president. suur aitäh, lugupeetud president, Angeelika Niibler Äh, pidi mujale tõttama, aga tal on väga hea meel äh, olnud selle üle, et on saanud kolleegiga koostööd teha ja ta on palunud mul äh, omalt poolt mõned mõtted teile edastada. kõigepealt selle ettepaneku eesmärgiks on tarbijatele teha kättesaadavaks kaubad või teenused, mida äh, pakutakse teistes liikmesriikides, tarbijad ei tohi diskrimineerida, see tähendab seda, et äh, seda äh, diskrimineerimist tuleb piirata, kaotada ja see eesmärk on midagi, mida me toetame, me tahame lisaks ka siseturgu, ühtset turgu Euroopas süvendada ja, ja, ja tugevdada, see on täiesti mõistlik ja piirangud tuleks kaotada selle eesmärgi saavutamiseks. samal ajal tuleb silmas pidada ka seda, et me VKE-de jaoks jõuame praktiliselt rakendatava lahenduseni ja VKE-d sageli keskenduvad just regionaalsetele äh, turgudele ja nad ei äh, keskendugi üle-euroopalisele turule. oluline on ka audiovisuaalteenuste valdkond ja see, et see on praegu välja jäetud äh, siit määruse reguleerimist alast on ka kriitilisi punkte, mis välja tuleks tuua. Angeelika Niibler on palunud ka öelda, et järgnevatel aruteludel äh, tuleks silmas pidada seda, et see äh, töö ei tohiks lepinguvabadust äh, ja ettevõtete tegutsemisvabadust piirata Siin on märksõnaks tarnekohustus, siin me peame kindlasti väga tähelepanelikud olema ja edasi mm, selle ettepaneku eesmärgiks eh, ei ole eh, eh, reguleerida ka hinnakujunduspoliitikat ettevõtete valdkonnas ja see tuleks kindlasti siit välja jätta, see on oluline. Ähm, Angeelika Niibler tahab järgnevatel aruteludel ise ka kindlasti kohal olla, aga see on meie fraktsiooni esialgne seisukoht selle ettepanekuga seoses, aitäh! aitäh! ja nüüd annan sõna ECR fraktsiooni nimel variraportöör härra Tošenovskile, palun aitäh! kõigepealt ma tahaksin äh, avaldada tänu proua Kailile selle äh, raporti projekti eest, ma saan olla nõus väga paljude asjadega, äh, mida ta on välja toonud. ja üldiselt olen ma ka tema poolt öelduga nõus. ma tahaksin omalt poolt meie fraktsiooni äh, kommentaarid kokku võtta. ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et äh, ebaõiglane blokeerimine või äh, diskrimineerimine on midagi, mida tuleb kaotada, sellega tuleb tegeleda selleks, et oleks võimalik tõesti ühtset turgu aidata edasi liikuda ja areneda ei tohiks luua tõkkeid, aga mõnikord me peaksime olema ka ettevaatlikud sellepärast et äh, on ka juhtumid, kus olukorrad on väga keerulised. Äh, me ei tohiks halduskoormust äh, luua või suurendada ja me ei tohiks sekkuda ka hästi toimuvates, hästi toimuvatesse turgudesse. ma olen ka nõus sellega, et ei tohiks olla mingit kohustust kaupa tarnida ja ei tohiks olla kohustust äh, neid tarneid tagasi võtta ja, ja sellega seoses kulusid äh, kanda. ma olen nõus sellega, mida raportöör selle koha pealt ütles, sellepärast et see muudaks äh, kauplejate elu keeruliseks. olen nõus ka sellega, et lepinguvabadust tuleks austada ei tohiks olla mingeid spetsorganeid, mida luuakse siis selle eesmärgiga just ja veel üks asi, millega ma saan nõus olla, on see, et äh, me peaksime ootama, äh, kuni autoriõiguse reform on lõppenud äh, ja võib-olla tuleks et seda arutada ka täiesti teise toimiku raames. suur aitäh ja tahaksin tänada ka valiraportööri, aitäh! aitäh, proua Jering Alde nimel. Dank u, voorzitter. Ik wil eerst en vooral de rapporteur, mevrouw Kaili. Suur aitäh mina tahaksin kõigepealt tänada proua Kailit selle äh, ettekande eest äh, ja selle raporti projekti eest. ilmselge on see, et äh, siin valdkonnas on väga suur potentsiaal, mida ära kasutada selleks, et jõuda ühtse siseturuni me oleme äh, selle teemaga tegelenud juba pikalt ja nüüd me peame keskenduma veebipõhisele valdkonnale ja mul on hea meel selle üle, et äh, geoblokeeringu kaotamine on selle töö oluliseks osaks. Äh, minu kolleegid on ka selle poolt, et tuleks kaotada tõkked ühtsel turul, tõkked on veel endiselt olemas ja see kõike muudab tarbijatele väga keeruliseks, kui nad tahavad osta kaupa kaupu ja tooteid, mida pakutakse teises liikmesriikides. see ettepanek, mida me siin kuulsime, on alles esimene samm. geoblokeerimine ei ole mitte ainult äh, ainus tõke, mida kaotada selleks, et jõuda üldse siseturuni äh, äh, riiklikud standardid, transpordi kulud ja ka riklusevõtu sätted on mille, midagi, millega tuleb tööd teha ma usun, et see ettepanek, mis meie ees on, sisaldab äh, vägagi paljusid positiivseid aspekte. Äh, äh, ostjaid ei tohi enam diskrimineerida nende kodakondsuse või asukoha tõttu. nüüd see äh, tarnekohustus, äh, see tekitaks väga suuri probleeme väikestele veebipõhistele ettevõtetele, nüüd see rerouting äh, ähm, keeld, ümbersuunamise keeld, selleks peaks olema tarbija nõusolek, ostja nõusolek, siin peab olema läbipaistvus, lisaks mittediskrimineerimine veebipõhiste maksete teostamise valdkonnas on samamoodi oluline Äh, ilma nendeta oleks ettepanek vaid üks äh, tühi äh, sõnakõlks on veel olulisi asju tegelikult, millega tuleks veel rohkem tööd teha, mis peaksid olema teravamini sõnastatud, konkreetsemalt sõnastatud siin. minu jaoks on ilmselge see, et on turge, kus toimub passiivne kaubandus ja Äh, me peame järgima müüja ähm, asukohariigi ja seadusandluse põhimõtteid, siin peab olema äh, läbipaistvust äh, ja me ei tohi tegevusega õnnestada digitaalset ühtset turgu. me peame Ehm, oma komisjoni nimel väga selge sõnumi välja saatma, ehm, mis aitaks kaasa sellele, et digitaalne ühtne turg võimalikult kiiresti realiseeruks, aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna härra Tšokale ENF-i nimel. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid! tere hommikust kõigile ja ma tahaksin tänada meie raportööri proua Kailit see määrus keskendub väga olulistele teemadele, mis on ühtlasi ka väga päevakajalised ja, ja ka meie fraktsiooni jaoks on siin olulisi aspekte, aga selleks, et meie panus oleks konstruktiivne, teeksin ma mõned äh, märkused nimelt äh, täiesti selge on see, et äh, inimesed peavad hakkama neid sätteid ka kasutama, sest muidu ei ole nendest kavadest mitte mingisugust kasu ja määruse eelnõus on osaliselt kirjas see, et äh, on elemente selles, mis äh, toovad äh, kaasa siseturul teatud gruppide ähm, erilise kohtlemise, arvestades standardeid, mis on käibel ühisturul. ma tooksin mõned märkused. seadusandlus läheb näiteks märgistuse osas, sertifitseerimise osas liikmesriigid ei lahku. meil on äh, käibemaksumäärad erinevad, tööjõukulud äh, on erinevad, väga palju asju on tööturul, mis meid ei ühenda ja mis tuleb arvesse võtta kui me ei keskendu probleemide tõelisele probleemile, kui me ei keskendu probleemi tõelistele juurtele, nimelt ettevõtete ja tarbijate vahelistele suhetele, siis eh, ei ole ka loota midagi sellest määrusest. see määrus sellisel juhul ei saa toestada Euroopa Liidu digitaalset ühisturgu ja sellepärast eh, on selle töö jooksul minu meelest äh, mõelda sellele, kui tähtsat rolli ja ettepaneku on mänginud varasemad ettepanekud. me oleme läbi viinud ju küsitluse tarbijate seas ja ettevõtete seas liikmesriikides ja nelisada kolmkümmend neli vastust on meieni ka jõudnud ja sellele, seda ei tohiks eirata. meie ettepanek peaks peegeldama tegelikku maailma ja peaks äh, mitte seda peale suruma tööstusele. suur tänu ja nüüd saavad sõna ülejäänud kõnelejad. proua Kallas. suur tänu. ja ma tahaksin äh, tänada proua Kailit äh, tehtud töö eest minu meelest on tähtis see, et äh, kauplejate jaoks oleks äh, raamistik selge ka passiivmüügi puhul, sest massiiv, passiivmüügi puhul on äh, need jooned väga hägusad. geoblokeeringu lõpetamiseks on vaja seda, et kui kaupleja ei müü aktiivselt selles riigis, ei saa me eeldada, et selle riigi reeglid kehtivad nende jaoks. mis puudutab makseid, selles osas ma ei ole veel veendunud, ma küll toetan äh, seda, et äh, maksed ja brändid lüüakse lahku, meil on ühtne maksude ala, kus ilmselt tuleb rakendada üsna pea ka uusi ühtseid reegleid ja me pea, me peame mõtlema sellele, et kas diskrimineerimine selles vallas on ikkagi õigustatud. ja nüüd veel maksete osas pööraksin teie tähelepanu sellele, et äh, diskrimineerimine näiteks äh, on praegu väga levinud ka telefoninumbrite puhul. mõnikord äh, makse sooritamiseks on sul vaja ühe konkreetse liikmesriigi telefoninumbrit selleks, et see ost sooritada. ja mulle tundub, et komisjon sellele nõudele ei ole tähelepanu pööranud ja lõpetuseks veel, meil on vaja täpsemalt üle vaadata ulatus. tooksin transporditeenuste näite mis on välja jäänud, kuid tegelikult peaks olema kaasatud. ma ei saa aru nendest selgitustest. see ettepanek eh, ei räägi praegu peamistest geoblokeeringu juhtudest, eh, copyrightiga kaetstud, kaitstud sisust ja nii edasi, ent kui me seda eh, veelgi vähendame, seda rakendusala, mis siis üldse järgi jääb. suur tänu, proua Kallas. härra Kelly. suur tänu härra esimees. suur tänu Eevale ja tema variraportööridele, et äh, see ettepanek on esitatud. põhimõtteliselt on see ettepanek ilusti tasakaalus ja aitab kindlasti saavutada meie eesmärgid, meie peamine ambitsioon on selle mandaadi ajal jõuda siis äh, digitaalse ühisturuni. me tahame, et ettevõtetel oleks võimalik äh, tegutseda ja et neil läheks hästi tihti me räägime VKE-st ja see tähendab seda, et me peame nii palju kui võimalik eemaldama VKE-de teel seisvaid takistusi. geoblokeering on üks sellistest tõketest, mis peab kaduma. ja nagu mõned kõnelejad juba on öelnud, samas tuleb olla ka väga ettevaatlik, et me ei reguleeri üle. on kindlasti juhtumeid, kus tuleb rohkem keskenduda sellele, et mis tagajärgi äh, toob kaasa see, kui me näiteks võtame ära võimaluse oma kaupa müüa, kasu teenida ja, ja seame sellega ohtu teatud äh, ettevõtete äh, eksistentsi. näiteks spordiorganisatsioonide õigus oma äh, ülekandeõiguseid müüa ka välismaale. mul on endal ka kogemusi sellega meie müüsime õigused äh, Suurbritanniale ja ka ühele internetipakkujale ja kuigi turgu tuleb liberaliseerida, tuleb ähm, tasakaal saada õigeks. see oleks suur samm edasi ja see annaks äh, meile ideaalselt võimaluse ka see ühisturg lõpuni ehitada. ja suur tänu siis äh, nende arutelude eest ja ootan huviga edasist, aitäh! suur tänu, härra Kelly. ja nüüd saab sõna Euroopa Komisjon. härra Werner Steng DigiConnectist, üksuse juht, palun, teil on sõna suur tänu ja tere hommikust kõigile. mul kõne otseselt pidada ei ole. olen põhimõtteliselt nõus kõige sellega, mida täna juba öeldi, nii et suur tänu kõikidele kõnelejatele, olete võtnud väga konstruktiivse lähenemise, kõik, mida te olete öelnud, on oluline meie ettepaneku kontekstis, oleme üritanud jah, jõuda tasakaaluni, me peame leidma tasakaalu tarbijate täiesti legite-, legi-, Äh, täiesti õigustatud huvide ja kauplejate huvide vahel, eriti väikekauplejate vahel. oleme üritanud vältida äh, põhjendamatut diskrimineerimist, see on võtmetähtsusega, sest et alati on põhjuseid, miks ettevõtjad ei taha minna teistesse liikmesriikidesse, aga oleme üritanud välja tuua mõned juhtumid, kus meile tundub, et äh, kulud ja riskid mis kaasnevad tarbijatele teat-, vabandust, kauplejatele teate teatud toodete või teenuste pakkumisega on väga piiratud. jah, piiriülene tarne, see on väga kallis, midagi ei ole ettepanekus eh, hindade harmoneerimise kohta, loomulikult kauplejad saavad erinevatel turgudel küsida erinevat hinda ainult lihtsalt on asi selles, et kui tarbija läheb konkreetse, ostab üle konkreetse veebiportaali, siis teda ei tohi diskrimineerida. siis kohustused, mis puudutavad müügijärgset äh, perioodi, nii nagu proua Kalli ütles, tooted, mida ei pandagi üldse teises liikmesriigis turule, selles osas jäävad kauplejatele õigused. ja sama puudut-, kuivõrd me räägime passiivmüügist ja mitte konkreetset müügitegevust äh, teistes liikmesriikides, kui midagi kaupleja muud ei tee, siis jääb äh, tema jaoks kehtima ikkagi äh, tema koduriigi seadusandlus. kõik muudatusettepanekud, mis on esitatud, tegelikult tahavad lihtsalt selgitada neid punkte ja on selles mõttes täiesti teretulnud. Copyright jah, tõesti on väljas, audiovisuaalmeedia eriti. ja nagu kõnelejad ütlesid, äh, see on hoopis teine teema, seda lahatakse copyrighti reformiga aga kogu meie määruse ulatus on tegelikult äh, vastavusse viidud teenuste direktiiviga, selleks on häid põhjuseid ja nagu te teate, teenuste direktiivis ei ole samuti audiovisuaalteenuseid sees. härra Tšoka ütles, et me ei tegele killustatuse põhiprobleemidega. jah, teil on õigus, seda see meede ei peakski tegema, sest et see on ainult äh, täienduseks teistele meetmetele, mida esitatakse äh, üht, ühtse digitaalse turu strateegia alt, selleks et ületada tõelised takistused, aga kuivõrd meil ei ole täisharmoneeritust ja kuivõrd on väga palju takistusi jätkuvalt, üritame me omalt poolt siiski tagada selle, et tarbijate valik laieneb ja et äh, kauplejatel on ka võimalus neid rohkem aidata. nüüd maksed, äh, asi, millest rääkis proua Kallas finantsteenuste õigustik on meie aluseks, me ei taha minna kaugemale sellest ja BSD kaks, äh, SEPA ja, ja ülejäänud määrustik on meie aluse, meie töö aluseks, praegused reeglid suunavad meid ja loomulikult on eesmärgiks jällegi kulude ja riskide maandamine kauplejate jaoks. finantsteenuste seadustik, õigustik, nagu te teate ja mõned ka ütlesid, toob ette klient, toob sisse äh, kliendi autentimise, mis peaks siis kauplejat kaitsma äh, pettuste eest. ja siin äh, kantakse siis vastutus kauplejalt üle pankadele. ja tundub, et sellega ma vist lõpetangi. siin ei ole midagi öeldud sellist, mis mul oleks vastu karva. nii et suur tänu ja ootan edasisi arutelusid. suur tänu! suur tänu teie märkuste eest. ja järgmisena sõna proua Kailile, meie raportöörile. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, suur tänu nende väga konstruktiivsete märkuste eest. Nendest on juba palju abi olnudki, aga ootan siis äh, uusi muudatusettepanekuid, aega veel on. ja ITRE komisjon peab jõudma ühtse positsioonini mis äh, arvestab äh, tarbijate, VKE-de ja Euroopa majandusega laiemalt. tegemist ei ole suure harmoneerimisega, aga see on osa reformidest, mis on tulemas. nii et tegemist on ühe osaga paketist ja kordaksin omalt poolt seda, et selle ettepanekuga astume sammu edasi kasutajasõbraliku online maailma suunas Euroopas, aga on, näitab siis suunda ka nendele otsustele, mis tuleb veel mõt-, võtta. praeguse tegevusega tuleb mm, piirduda äh, copyright, audiovisuaalmeedia sektor, pakettide kohaletoimetamisalane reeglistik, käibemaks, need on eh, kõik asjad, mis on olulised kasutajasõbraliku ärikeskkonna loomiseks, aga sellega ma praegu lõpetan, aitäh! suur tänu, proua Kaili! ja suur tänu, et selle arutelu kokku võtsite! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on järgmise nädala esmaspäeval, neljateistkümnendal novembril. nii et paar päeva on veel aega. keskpäeval on see tähtaeg. ITRE komisjon hääletab kaheteistkümnendal jaanuaril ja IMCO hääletab kahekümne viiendal aprillil. nii palju siis sellest praegu, aitäh! ja nüüd kolleegid, variraportöörid ja ülejäänud järgmine päevakorrapunkt, päevakorrapunkt number kuus, tagasiside käimasolevatelt läbirääkimistelt, energiamärgistus, härra Tamburano on meie raportöör ja siis räägime mm, heitkogustega kauplemise süsteemist ja siin on raportööriks härra Federle. härra Tamburano saatis mulle ühe ettepaneku vabandust, härra Tamburano saatis oma kõne mulle, ta ei saa ise osaleda kohtumisel ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis loen ette selle, mis ta mulle kirjutas. nii. ma käisin küll ise ka nendel läbirääkimistel osaliselt ja seega oma märkused lisan ka selle lühikese sõnavõtu lõpuks. härra Tamburano ütleb energiamärgistuse kohta. tänaseks on toimunud kolm kolmepoolset läbirääkimist juulist äh, septembrini ja viimane toimus siis üheteistkümnendal oktoobril sellel aastal. tegemist oli kõrgetasemelise mõttevahetusega institutsioonide vahel härra Gortšok, eesistuja minister ja fraktsiooni, vabandust, komisjonide esimeeste konverentsi äh, osalemisel ähm, võttis äh, parlament väga selge seisukoha artikkel kaheteistkümne kasutamise kohta, see on delegeeritud õigusakte puudutav punkt, väga tähtis osa meie aruteludest. kolm tähtsat punkti on seal sees energiatõhususe, energiamärgistuse kohta ja mõnikord olid need äh, läbirääkimised äh, nõukoguga väga rasked kolm peamist punkti, kõigepealt delegeeritud ja rakendusaktid, kogu see problemaatika. Euroopa Parlament on lõpule viinud, on lõpp, lõpuks koostanud oma lõppseisukoha artikkel seitsme kohta, see on üheteistkümnendal oktoobril ka edastatud ja kaheksanda peatükk artikli kohta ja lisa üks kohta kahekümne seitsmendal oktoobril e e said need valmis ja need on ka eesistujale siis ametlikult edastatud. kaks tähtsat küsimust, äh, andmebaaside ümberkujundamine, kogu see töö selles osas käib Euroopa Parlament on äh, pidevalt äh, väljendanud oma tõsist soovi kohustusest kinni pidada ja tahaks jõuda äh, praeguse eesistuja ajal veel kokkuleppele. sedasama ütlesin ka mina kui ma kohtusin Coreperi esindajatega, kahekümne kaheksa liikmesriigi esindajaga paar nädalat tagasi. ja nüüd siis lähen edasi härra Tamburano teksti, tekstiga. kui meie jõupingutused kannavad vilja, nii nagu me loodame, siis äh, leiab neljas äh, kolmepoolne läbirääkimine kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal veel äh, aset kui ei, siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta alguses, kui Malta võtab üle eesistumise. aga nüüd siis. kolm kõige olulisemat punkti äh, suuruse muutmine, äh, ainult kaks elementi on veel siin laht-, lahtised ja nüüd ajagraafik praeguste märgistuste muutmise kohta kolme suure energiatoote kategooria osas näeb ette siis algatused, mis jagunevad kolme, on need, mis tehakse kiiresti, mis tehakse mõõdukas tempos ja mida tehakse aeglaselt. teiseks milline peab olema lõpp-punkt, see tuleb ka kokku lep-, selles tuleb ka kokku leppida. nüüd edasi, andmebaasid. siin on läbirääkimised jõudnud isegi kaugemale, kokkulepe on saavutatud kõikides olulistes punktides, välja arvatud see, milline on äh, tehniliste dokumentide nimistu teiseks, modaalsus, millest peavad lähtuma turujärelevalveametid ja siis tehniline dokumentatsioon, mida on vaja vastavusuuringute läbiviimiseks. ja siis võimalike koondamiste ülevaade eesmärgiga neid siis vältida. rasked punktid, aga asjad on edasi liikunud vähemalt. ja siis on veel üks suur punkt. see kokkulepe hõlmab endas väga olulist institutsioonide vahelist komp-, komponenti. tegemist saab olema kas delegeeritud õigusaktide või rakendusaktidega. nagu te teate, Euroopa Parlamendil on delegeeritud õigusaktide all demokraatliku järelevalve kontroll. see annab meile võimaluse nimelt veto seada aga rakendusakte, akte me äh, pidurdada ei saa. praegune energiatõhususe direktiiv, praegune energiatõhususe direktiiv, ehk siis praegu jõus olev direktiiv energiamärgistuse äh, kohta ja komisjoni ettepanek, ehk siis see uus ettepanek, millest me räägime, mõlemad näevad ette delegeeritud õigusaktid nii nagu ka Euroopa Parlament ette on näinud. no muidugi, Euroopa Parlament toetab komisjoni ettepanekut selles vallas, see vastab praegusele režiimile, mis on ennast õigustanud. aga nõukogu oma üldises lähenemises, mille nad võtsid eelmise aasta novembrikuus, on tegelikult kõikidest delegeeritud õigusaktidest teinud rakendusaktid, mis tähendab seda, et Euroopa Parlamendilt võetakse ära võimalus seada teatud mõõtmetele veto uue määruse kohaselt ja Euroopa Parlament ja Nõukogu on seega kokkulep-, lisaks sellele oleme parema õigusloome rahvusvahelise institutsioonide vahelise kokkuleppe sõlminud lisaks sellele paar kuud tagasi, kus äh, parlament oli nõus sellega, et liikmesriikide eksperdid on delegeeritud õigusaktide ettevalmistamas faasis juures, see on uus lähenemine ja oleme nõus isegi ettevalmistusperioodi lühendamisega, aga seda ei ole veel ametlikult välja öeldud. nii et lugesin siin osaliselt ette härra Tamburano sõnavõttu ja osalt lisasin oma mõtteid juurde, aga ITRE komisjoni esimees eelmisel kolmepoolsel läbirääkimisel ja Slovaki suursaadikuga kohtumisel ja kõikide liikmesriikide Koreperi suursaadikute kohtumisel umbes kuu aega tagasi ütles väga selgelt, et parlament ei saa olla nõukogu ettepanekuga delegeeritud ja rakendusaktide osas ähm, nõus praegusel kujul. selleks on konkreetne põhjus. taust, komisjoni ettepanek, et oleme valmis sellega, et ettevalmistamas faasis kaasatakse eksperdid liikmesriikidest, varem see nii ei olnud, ja et oleme valmis ka selle ettevalmistava perioodi lühendamisega oleme nõus selle ühendamisega. meie variraportöörid tulevad veel täna kokku pärastlõunal ja vaatavad siis üle hiljutised arengud. Slovakkia kui eesistujariigina tahab selle teema, sellele teemale joone alla tõmmata oma eesistumise ajal. aga kui meil see ei õnnestu, siis võtab üle Malta, kes on järgmine eesistuja. aga parem oleks muidugi siis, kui äh, slovakid üle võtaksid kui slovakid lõpetasid selle asjaga. nii palju sellest, kas keegi tahab midagi öelda, kas variraportöörid tahavad midagi lisada, raportööri kohal ei ole, aga kui te tahaksite midagi lisada, siis palun, härra Roil võib-olla tahate midagi öelda? härra Roil, tahate midagi lisada? ei taha, aitäh! proua Veering, ALDE fraktsioonist, kas te tahate midagi lisada? ei, aitäh! loobun sõnavõtust, kõik on selge. suur tänu, kolleegid. nii. see puudutas siis nüüd äh, esimest äh, kolmepoolset läbirääkimist energiamärgistuse kohta. härra Tamburano on seal meie delegatsiooni juht. aga nüüd heitkogustega kauplemise süsteem. Federik äh, Federle on meie esindaja. loomulikult hääletame veel ITRE komisjonis, aga enne seda on meil veel pikad-pikad arutelud ENVI komisjonis. nii et kuulame huviga. vähemalt oleme huvitatud sellest, kuidas läheb meie muudatusettepanekutega, nii. Frederik, kui soovid, tahaksin anda sulle võimaluse vastata uh,. Uh... suur tänu, härra esimees, nagu kõik teame, kolmeteistkümnendal oktoobril toimus hääletamine, saavutasime suure äh, see, enamuse toetuse EKRE seisukohana, isegi suurema toetuse, kui alguses arvasin, ja hääletustulemus annab mulle selge mandaadi ITRA arvamuse tutvustamiseks ka ENMi variraportööride kohtumisel, kust ma praegu siia jooksujalu tulingi. ja olen päris rahul sellega, et ENMi meeskond on ITRE arvamust vägagi innukalt tudeerinud. juba on raportil teinud esimesed kompromissettepanekud, mis lähtuvad just nimelt ITRE arvamusest. on veel küsimusi, mille kallal küll tuleb tööd teha, tõsi. tänasel variraportööride kohtumisel rääkisime erinevatest elementidest, mis tuleks kaasata komp-, kompromissidesse, proportsioonid turu ja ja see nende tasuta vabade andmise kohta, Duncani mehhanism, samad arutelud, mis toimusid meie ITRE komisjonis, lõpuks jõudsime omavahel kokkuleppele ning seal rääkisime siis nüüd uuesti samadest asjadest ilma lõplike järeldusteta. ITRE seisukohti aga võeti arvesse ning see kaasatakse kindlasti edasistesse aruteludesse. on veel mõningad teemad, kus meil on jagatud pädevused seoses rahastamisega. IT-meeskonna jaoks on see uus töövaldkond, nii et pean nõu variraportööridega. EPP äh, ECR, SND ja ALDE järgmisel nädalal ka valmis, kui lahku aruteludeks, sellepärast et äh, aruteludes on esile tulnud äh, meil veel mitte käsitletud teema, äh, nii et räägime siis omavahel läbi, kuidas ENMis ennast esindada. ja olen konstruktiivselt püüdnud saavutada tasakaalu aruteludes ENMi meeskonnaga. kui ENMi on tupikseisu sattunud, olen pakkunud ITRE ettepanekuid võimaliku kompromissina. lõpetuseks me peame ju kandma hoolt selle eest, et meie kojas, mitte ainult meie komisjonis, saaks ettepanek suure toetuse osaliseks. praegusel hetkel toimub mitteametlikult arutelu selle üle, kuidas tööga edasi minna, kui ENVI oma tööga ühele poole jõuab, kas peaksime kohe täiskogule mine, kas peaksime kolmepoolsete läbirääkimistega alustama kohe või kõigepealt täiskogult läbi käima. ja paistab, et kõik sõltub tulemusest, kas kui meie variraportööridega tunneme, et ENVI on äh, meie seisukohti piisavalt arvesse võtnud, siis sellest lähtuvalt äh, vaatame, kas me nõuame omalt poolt täiskogu või mitte. ITRE komisjoni äh, häälte osakaal on äh, pisut teistsugune kui ENVis ja täiskogul äh, tuleb seda arvesse võtta, nii et täiskogus on teataval määral õigustatud, aga kui mõlemad komisjonid on üsna ühel meelel, siis oleks töö kiirem, kui me asuksime kohe kolmepoolsete läbirääkimiste kallale. on üsna selge, et ma esitan omalt poolt ettepaneku, kuidas edasi minna ning ka ITRE meeskonnale tutvustan seda ettepanekut on mõningad teemad, nagu ma ütlesin, kus mul oleks vaja juhtnööre kolleegidelt, variraportööridelt, enne kui ma ENVI komisjonis oma seisukohad eh, ITRE nimel välja ütlen. palju on jäänud veel tööd teha, nii et asjad võivad muutuda kõik, aga praegusel hetkel paistab, et meie arvamust võetakse hästi arvesse ning päris mitmed meie kompromissidest eh, lähevad ka ENVI dokumenti sisse nii kaugele oleme praegusel hetkel jõudnud, siis äh, ENMi komisjonis on toimunud kolm variraportööride kohtumist äh, ja tänasel kohtumisel hakkasime juba siis tööle sisulise küljega. ja mul on hea meel, et komisjonis oli meil suur toetus äh, seisukohtadel ning oleme siiamaani ajakavast kinni pidanud, kui me ei oleks seda teinud, siis ei oleks olnud meil ITRE-kom-, mul ITRE komisjoni selget mandaati ja mul oleks oma tööd olnud väga raske teha. aitäh! aitäh, kolleeg, teie ülevaate eest, suur tänu ka teie selle arvamuse eest, loomulikult äh, töö on olnud raske meie fraktsioonides, meie variraportöörid on pidanud tegema tõsist tööd ja kaua, meil on äh, siin ENVI komisjoniga lähtuvalt äh, kodukorra reeglist viiskümmend neli jagatud vastutus, härra Rüübich ja suur aitäh, mina tahaksin äh, tänada raportööri, sest äh, ma usun, et ITRE ettepanek on väga tasakaalus ettepanek ja tegelikult äh, ma usun, et siin on võetud arvesse erinevaid huvisid vägagi hästi ja tasakaalustatult ja ma usun, et see peaks olema ka meie eesmärgiks. meie eesmärgiks peaks olema tasakaalustatud ettepanek, me ei räägi mitte ainult süsinikulekkest, vaid ainult ka töökohtade lekkest. lisaks veel me peame tagama selle, et tööpuudus Euroopas ei suureneks, innovatsioonilehke on siin samuti ja investeeringute lehke samamoodi. Äh, meil on vaja tugevaid ähm, äh, sotsiaalseid struktuure Euroopas ka tulevikus ja kui me tahame neid tulevikus tugev, tugevana hoida, on meil vaja tugevat Euroopa tööstust äh, ja Ähm, äh, me ei suuda, äh, me, me peame kahe tuhande kolmeteist, kolmekümnendaks aastaks panema paika tugevama eesmärgi võib-olla kolmkümmend protsenti äh, ja me peame tagama kõik selleks, et oleks võimalik luua töökohti, sellesse investeerida ja siis me saame tugevdada ka oma sotsiaalsüsteemi. me peame nüüd ENMi komisjoniga taas läbi rääkima Eh, ETS-i küsimustes eh, me peame edasi liikuma uuenduste teel, ma arvan, et me peaksime jõulisemalt eh, rõhutama sellele, et mm, uued töökohad, uued innovats-, uued investeeringud on midagi, mida on vaja teha, me peame seda tegema selleks, et meie vähenemise määrasid saavutada. kui me räägime rahandusministritest, siis mm, nad peavad tegutsema, kui tööstus Euroopas seadusandlust kaob, siis see toob kaasa lisaprobleeme siin Euroopas. ma tõesti äh, äh, loodan, et moderniseerimisfondi siin kasutatakse äh, nendeks investeeringuteks ja ma olen täiesti nõus, et täiskogul on see küsimus väga oluline, kõik saadikud peaksid saama oma seisukoha siin välja kujundada. me ju ei taha tööpuudust suurendada, me tahame äh, Äh, et Euroopas oleksid hästi tasustatud töökohad äh, ning et meie tööstus oleks äh, keskkonnasõbralik, me peame sellesse investeerima ja Euroopa peab selles valdkonnas olema eeskujuks, aitäh. aitäh, proua Niibler, palun. ja suur aitäh, lugupeetud esimees ja ma olen nõus sellega, mida kolleeg Rüübich just ütles, ma tahaksin kõigepealt raportööri siiralt tänada selle eest, et meid on siin nii põhjalikult informeeritud praegusest asjade seisust läbirääkimistel ja ma omalt poolt palun ka, et ITRE äh, positsioon äh, oleks ka ENVi kolleegidele edastatud ja seda kaitsetaks seal. Mm, äh, ja kolleeg Fedele on teinud ära väga head tööd meie fraktsioonis ka, härra Rüübis juba sellest ka rääkis, on olnud äh, väga pingelised arutelud hääletusküsimuses, me jõudsime nüüd üksmeelele ja seetõttu on ääretult oluline sellele positsioonile ka truuks jääda. me Eh, muidugi peame aru saama, et meie eh, perspektiiv on teistsugune ENMi perspektiivist ja härra Rüübich eh, ütles ka, et tööstus on siin väga oluline, me tahame tööstust Euroopas hoida, me ei taha, et tootmine mujale viiakse, kui see tootmine tõesti mujale viiakse, siis teadusuuringud ka, lähevad ka mujale ja majandusahel ka samamoodi ja innovatsioon Euroopas ka ei toimi, jah, meil on vaja ambitsioonikaid eesmärke, aga me peame vaatama ka seda, mida me saame ära teha ja teistes riikides saab ära teha. Äh, ja me peame ITRES äh, kokkuleppele jõudma ja oma äh, positsioonile kindlaks jääma sellega seoses. ma tänan ka selle eest, et kõik fraktsioonid on sellesse protsessi kenasti kaasatud, aitäh selle eest. Mm, oluline on see, et mitte ei anta võimalusi öelda kas jah või ei ainult, vaid oluline on see, et kolleeg Fedele on väga hästi läbirääkimisi pidanud, väga kaasavalt ja eh, me peame vaatama, milline saab olema ENVI komisjoni lõpphääletus eh, ja siis me eh, peame vaatama, kas positsioon on rahuldav või mitte. ja me peame siis vaatama, kuidas edasi liikuda, kui rahulduspakkuv see ENVI hääletustulemus ei ole, siis me peame täiskogul tegutsema ja Äh, me peame ähm, jõulise positsiooni võtma selleks, et oleks võimalik äh, heal positsioonil nõukogu läbirääkimisi pidada ja enamus suhted parlamendis äh, ja komisjonide lõikes on väga olulised, oluline on see, mis lõpptulemus olema saab ja mis puudutab Envit, siis ma siiralt loodan, et me saame sellega seonduvalt veel arutelusid pidada. suur aitäh, kolleeg Roil, palun. ja ma teen väga lühidalt, ma äh, usun, et kolleeg Fedele äh, ettepanek või, või äh, sõnastus on olnud vägagi mõistlik ja meil peab olema hea läbirääkimispositsioon ja see, mis kompromissina on välja töötatud, see on olnud väga äh, pikk protsess, äh, nüüd äh, oktsionil saadud sertifikaadid ja nii edasi, ähm, me peame mõtlema, kuidas ENViga suheldes ka äh, oma positsiooni võimalikult hästi ära kasutada ja selge on see, et äh, siin parlamendis meil on vaja hääletust äh, ja mm, tegemist on nii keskse teemaga ja me peame erinevate kolleegide arvamust arvestama, vastasel korral ei oleks see kõik ju demokraatlik. Mm, meil peab olema siin parlamendis ka hääletus pärast seda, kui kõik läbirääkimised on äh, aset leidnud, sest see on nii oluline teema, millest me räägime. suur tänu! võin omalt poolt ainult kiita takka kolleegide sõnavõttudele. oleme saavutanud oma kompromissi pärast väga pikkasid arutelusid äh, ITRE komisjonis. väga tasakaalustatud kompromiss äh, oli see kompromiss äh, ja selle, selle eest äh, Frederik äh, võib tänada sind. ja me räägime siin sellest sellest, sellepärast et me tahaksime, et sa jääksid ITRE komisjoni seisukoha juurde kindlaks, oleme veendunud, et sa seda teed, aga aga julgustavad sõnad on ju alati toetuseks, me teame, milline see ENVI komisjoni õhustik on, hoopis teistsugune kui ITRE komisjoni oma, mõistame, et su töö on mõnikord raske. ja täiskogu hääletuse küsimus. Euroopa Parlamendis on kirjutamata reegel või tava, kui nii võib öelda. meil on kombeks et äh, lähtuvalt kodukorra eeskirjast viiskümmend neli äh, tuleks minna täiskokku, kui on äh, arvamusi esitavad komisjonid. et tuleks siis eelistada pigem täiskogule minekut lähtuvalt artiklist viiskümmend neli meie kodukorras. ENMi komisjoni hääletus tulemuses on väga raske öelda, kas sellest piisab meile või ei piisa. nii et tõenäoliselt oleks parem, kui võiksime öelda, et viimane hääletus, enne kui Euroopa Parlamendi mandaat paika saab kolmepoolseteks läbimisteks, toimub täiskogu ees. veel kord suur tänu siis äh, sinu töö eest äh,, härra raportöör ja palun, sul on sõna suur tänu, kolleegid Rübich, Niibler, Roil ja äh, suur tänu ka teile, härra esimees, nende lahkete sõnade eest. suur tänu kõikidele variraportööridele, kes on aidanud kaasa selle dokumendi sünnile ning sellele protsessile. olen läbirääkimiste käigus korduvalt öelnud, et meie töö tulemus peaks olema tehtav või vastuvõetav kõigi jaoks, aga see teht-, tegemine ja vastuvõtmine ei pruugi olla kerge. on äh, asju, millega meie töö, mida on kergem müüa, on asju, mida on raskem müüa ja äh, meie oleme omalt poolt kompromissile kaasa aidanud ja kui fraktsioonid ei tunne, et nemad ei aita kompromissidele kaasa, siis ei ole mingit mõtet kompromissidesse, kompromissile üldse minna. suur tänu ja suur tänu kom-, kommentaaride eest, ma arvan, et variraportöörid on nõus minu lähenemisviisiga, vähemalt sellise järelduse ma tegin teie sõnavõttudest. minu äh, töö äh, on läbi, kui hääletamine toim-, on läbi äh, ja arvamuse koostaja ja esindajana ma olen püüdnud anda endast parima ja teen seda ka ENVI komisjonis suur tänu teile lahkete sõnade eest, jätkame tööd ja jätkame dialoogi nelja fraktsiooniga, kes on siis äh, aidanud äh, koostada neid kompromisse ning äh, on need kompromissid allkirjastanud nii-öelda. suur tänu, härra raportöör, lõpetasime selle päevakorrapunkti käsitlemise ja nüüd tuleb siis päevakorrapunkt number seitse, ITER-i külastamine Kadarashis kahekümne neljandal oktoobril kaks tuhat kuusteist, ülevaade kolleeg Eugen Freund, Claire Moody, Miroslav äh, Voha, Flavio Savanato. neli kolleegi. võib-olla siis räägite ükshaaval. palun. kolleeg Freund. suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksingi kohe natukene kuuma auru välja lasta. räägime siin kõige tehnoloogilisemalt arenenumast äh, näitest üldse ja siin ma siis olen, mul on äh, USB mälupulk, kus on peal video meie külaskäigust, filmisin kõike, mida ma nägin äh, ja kõike, kus me käisime ja mulle öeldi, et kahekümne esimesel sajandil paraku selles saalis siin ei saa teile seda videot näidata. nii et siin on meil tehnoloogia lõhe, mis tuleb ületada, kui me räägime tehnoloogiast kui sellisest. olete, härra esimees, ka ju kuulnud, et äh, oleksin oma arutelu aru, alustanud sõnadega räägime äh, kõige suuremast äh, rahapõletusmasinast või inimkonna päästjast. sellepärast, et seda ITER üldse on. kahekümne neljandal oktoobril käis ITRE delegatsioon ITERis, delegatsiooni liikmetest mõningaid sa mainisid, käisid ka Kristjan Eeler ja Flavio Genonato kohal, Jakob Terunda roheliste hulgast. kohtusime Bernard Bigoga, kes on ITER Internationali direktor, Johannes Schwembe, kes on äh, Fusion for Energy agentuuri täitevdirektor ja nad mõlemad veetsid meiega päris tükk aega ja selgitaksid täpselt, kuidas see katsereaktor toimib. ja kui kõik toimib, siis äh, ITER, ITER näitab meile siis tuumade ühendamise energia mõju rahumeelsetel otstarbetel ja see on puhas, turvaline ning külluslik energiaallikas. aga selles protsessis on kolm suurt väljakutset. Tokemaki ehitamine ehk siis reaktori tuuma ehitamine, siis kõikide komponentide ühendamine ja rahvusvahelise koostöö haldamine tegemist on Euroopa, Hiina, India, Jaapani, Korea, Venemaa ning Ameerika Ühendriikide energia ühisprojektiga. Euroopa Liit maksab hangetest nelikümmend viis protsenti, ülejäänud tasustavad umbes üheksa protsenti igaüks ja sellise, sellised projektid on suurepärased asjad, aga praktika on sageli üsnagi tülikas ja vaevaline ITER-i puhul selline ühisprojekti staatus tähendab seda, et äh, projekt ei ole hoogu sisse saanud ja, ja oli vaja veel kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevuskava selleks, et selged prioriteedid ning ajakava paika saada. ja äh, nendes edasistes sammudes peaks olema ka sees selge otsustusprotsess ning aruandluskohustuse üksikasjad ja äh, direktor Bigol peab olema otsustusõigus, plasmaoperatsioonide ajakava peab paigal olema, paigas olema. kahe tuhande kahekümne viies äh, aasta on nüüd eesmärgiks paika pandud ja mis puudutab tüümasünteesi energiat, siis nüüd on tähtajaks äh, kaks tuhat kolmkümmend viis. nii et võib-olla teie ja mina ei näegi, kuidas see reaalsuses toimub, ehkki loodame, et see siiski nii on ressursside parem hindamine on vajalik selleks, et ajakavast kinni pidada, samuti on vaja paika panna verstapostid, et meie saavutusi mõõta ja öö, äh, sellel suunal on tehtud pingutusi, mida tuleb jätkata. projekti äh, sõltumatu ülevaatamise element on sisse tulnud, see on kasulik. Euroopa osa selles projektis tuumasünteesi ja energia äh, vallas on seotud kolme asjaoluga, ITER-i enda protseduuriga Kadarashis, samuti me teeme koostööd Jaapanis kolme tuumasünteesi energia äh, projektiga äh, ning äh, katsereaktoritega. Fusion for Energy on mõeldud Euroopa Liidu tööstusele, väikeettevõtetele, keskmise suurusega ettevõtetele ja teadlastele selleks, et et seda valdkonda edasi arendada, see on suurepärane teadusuuringute ning uuendustegevuse laboratoorium tuumasünteesi energia valdkonnas ning äh, ITER-i äh, juhtimisstruktuur on väga keeruline, nagu ma ütlesin. varem on olnud raskusi, kuid nüüd on äh, esimesed tulemused selgelt näha ja mul oleks väga meeldinud, kui ma oleksin saanud neid tulemusi ning ka praegu käivat tööd teile näidata ja praegu minu poolt kõik, annan sõna kolleegidele. Äh, mul on suur hirm nüüd, kus ütlete, et kaks tuhat kolmkümmend on minu jaoks juba liiga hilja. kaks tuhat kolmkümmend viis ütlesite või? jah, kas see, jah Claire Moody. proua Claire Moody. suur tänu me kõik ootame seda demonstratsiooni kahe tuhande kolmekümne viiendal aastal. tervitan siin äh, kolleegi sõnavõttu ja ta ütles, et ülejäänu jääb siis meile, kolleegidele, aga ma ei tea, palju siin siis üldse jäi meile tegelikult. katsun siiski äh, jätkata. tegemist on erakorralise projektiga. on tõesti häbiväärne, et me ei saa praegu seda videot vaadata videot, mida kolleeg Freund tegi ja sellepärast, et saavutused on, on uskumatud. see projekt aga ka näitab seda, mida on võimalik maailma tasandil saavutada, võimalik üldsegi kliimamuutuse vastases võitluses. tõeliseks, tõeline sammuks edasi oli Pariisi kliimakokkulepe, aga, aga see on üks asi ITER on aga konkreetne praktiline projekt, äh, mille eesmärgiks on välja töötada lahendused energiaväljakutsetele, millega silmitsi seisame. ja seda tänu kliimamuutusele. Äh, ning see aitab meil seljatada ka sellised probleemid nagu varustuskindlus ja nii edasi ja nii edasi see projekt ei ole sugugi olnud kergetekillast, nagu juba öeldi, keegi ei olekski arvanud, et sellise äh, suure eesmärgi puhul äh, ja sellise raske füüsilise protsessi puhul on, äh, on töö kerge, aga nüüd on selge ja realistlik ajakava paigas, ajakava ka kohandamine äh, oli kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevuskava muutuse tulemus ja nüüd on paigas ka võrdlusalused, millest lähtuvalt me saame vaadata, kuivõrd edukalt me liigume püstitatud eesmärgi suunas. samuti on aruandluskohustust parandatud ning järelevalve kogu protsessi üle on parem nii väljastpoolt, aga mitte ainult, sellepärast et et panus üle kogu maailma ei tule mitte ainult rahaliselt, vaid ka ressursside näol. ja seetõttu tuleb koostööd teha mitte ainult haldusorganitega teistes riikides, vaid tuleb teha koostööd ka läbi varustusahela ning sedamoodi kanda hoolt selle eest, et püstitatud tähtaegadest on võimalik siiski kinni pidada. loomulikult on veel ka vastamata küsimusi sellised küsimused on hädavajalikud, esimese plasma äh, projekti edukus kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks ja seejärel kahe tuhande kolmekümne viienda aasta demonstratsioon, äh, katsetus ning äh, siis loomulikult hädaabiabinõud ning manööverdusruum, kui midagi viltu läheb enne kahe tuhande kahekümne viiendat aastat kõik need küsimused loomulikult jäävad õhku rippuma, aga need käivad asja juurde ja on üks osa meie, meie järelevalve, valveprotsessist. aga jätkates sealt, kus hoidin pooleli, et siis ärgem siis kaotagem oma suurt eesmärki silmist ning, ning ärgem unustagem seda, mida on võimalik saavutada selle projektiga, aga mitte ainult, mida on võimalik õppida kogu selle protsessi, selle arendusprotsessi kaudu. kõike seda, mida me juba oleme õppinud, seda eesmärki püstitatus materiaalselt läbi robootika arendamise, läbi koostöö väikeste keskmise suurusega ettevõtetega tehnoloogiat arendades kvaliteetse tootmise kaudu. nii palju ka kasulikke mõjusid on sellel äh, tuumasünteesi energia väljatöötamise projektil. suur tänu, kolleeg Miroslav Pohhe, palun. suur tänu. ilusat päeva teile, kolleegid. mina olen sel aastal Euroopa Liidu ühisprojektide lõpp raportöör ning äh, seetõttu on minu äh, lähenemisviis teistsugune, vaatan seda raamatupidamise valguses. tegemist on uskumatu projektiga, äh, jalustraba projektiga nii tehnoloogiliselt kui ka mitmes muus mõttes ja saavutatud, saavutatu kindlasti vajab tunnustust tänu uuele juhtimisele, on saavutused silmaga näha ja ka Euroopa Komisjonis on äh, paigas uued juhtstruktuurid. usun, et kui uus juhtimisstruktuur peab kinni tehnoloogilistest verstapostidest ning tähtaegadest ning jätkab koostööd äh, rahvusvaheliste tarnijatega, siis edu on võimalik. ITER-i nõukogu peab ka diplomaatilist tööd äh, jätkama selleks, et ajakavast kinni pidada. ma arvan, et äh, see võimaldab meil äh, edu saavutada. aga mõningates punktides minu arvamus ehk lahkneb kolleegide omast. kõigepealt see, et kulude suurenemine ning äh, viivitused kahe tuhande kahekümne viienda aasta eesmärgi võimalik mittesaavutamine. Äh, need on kõik asjad, äh, mille, millel me peame silma peal hoidma, aga on mõningad riskid, mille me ei saa mõjutada, näiteks välisrisk ning rahvusvahelised suhted meie paljudes aruteludes oleme me seadnud küsimärgi alla partnerite stabiilsuse. Venemaa, Brexiti järgne Ühendkuningriik ja pärast täna hommikust arengut ka Ameerika Ühendriigid. kui üks nendest partneritest kaob, siis kogu projekt satub ohtu. ja veel üks probleem, millest tuleb iga kord rääkida, potentsiaalne Äh, energiasegu seisukoha muutumine. praegusel hetkel me oleme helistanud taastuva äh, energiat, püüame oma energiatarbimist vähendada. ja mõningad liikmesriigid äh, on, võivad muutuda tuumasünteesi vastasteks ja sellisel juhul on nõukogul komisjonil raske õigustada sellise projekti rahastamist ja see võib olla üks äh, selle projekti võimalikke tõsiseid ohte. suur tänu, kolleeg, selle raporti eest, kolleeg äh, Flavio, palun. suur tänu, esimees Äh, mul oli väga hea meel selle delegatsiooniga Iterit külastamas käia, nüüd ma saan äh, asjast palju paremini aru, kui teie äh, keemiainsenerina oleksite ka sinna läinud, oleks teil ka olnud väga hea meel. mina olen pärit Padovast, kus viiakse läbi ka katseid tuumasünteesi energiavaldkonnas ja olen olnud Padova linnapea aastaid ning olen selle arenguga kursis ja räägin teile ühe väikese loo. kolmkümmend aastat tagasi küsisin professorilt, kes selle projekti eest vastutas, et millal me siis selle tuumasünteesi energia saavutame. kahekümne aasta pärast, ütles tema. kümme aastat tagasi küsisin temalt uh, uuesti, et kui kaua see aega võtab. no kolmekümne aasta pärast, vastas ta mulle siis kulus veel aega ja küsisin temalt, millal me saavutame tuumasünteesi äh, energia ja ta vastas mulle neljakümne aasta pärast. ühesõnaga, mida rohkem aega mööda läheb, mida rohkem vett merre jookseb, äh, seda pikemaks see protsess venib. tunnen muret, sellepärast et see projekt ei äh, ei tooda teadlaste tuumasünteesi energiat, tuumasüntees võib küll toimida, aga energiat ei saavutata, selleks on vaja vastavaid seadmeid, vastavat demonstratsiooni, aga me ei tea, kaua see aega võtab. nii et võib-olla siis kahe tuhande viiekümnendaks aastaks saavutame me eh, mõningate keemiliste elementide tuumasünteesi, kuid tuumaenergiat tuleb meil oodata võib-olla järgmise sajandini. mul on eh, kahju, aga kui teadus ei tee suuri hüppeid, kui ei sünni imesid, siis paraku tuumaenergiat, ma kardan, meie silmad enam ei näe veel. lihtsalt väga palju Äh, asju peab ennem juhtuma, aga tehnoloogiline kasu, mida me saavutame äh, sellest äh, ülekande, arvuti, andmetöötluse valdkonna koostööst, tehnoloogia arenduskoostööst, koostööst, kuhu on kaasatud sellised suured tegijad nagu Korea, Venemaa, India, Hiina ja nii edasi ja nii edasi, see on juba iseenesest hea. see aitab meil äh, rahu säilitada. aga kui te ütlete, et äh, me hakkame planeedi, me hakkame planeeti päästma üleilmsest soojenemisest, siis äh, selleks on vaja midagi muud. eks siis näime, kas on mingisugune masin ja kas on võimalik esi-, ehitada eiterit taskukohase hinnaga, aga see ei võta, see, sellega me kiiresti ühele poole ei saa suured investeeringud, tähtaegade pikenemine iseloomustab seda projekti. ning tegemist on vägagi haavatava süsteemiga. väga Äh, haavatav ning äh, kriitilise tähtsusega geoloogiline paik on see. tehnoloogiline äh, kaaskasum on, on, on üüratu, aga energiaallikate valdkonnas ma arvan, et ei ole meil lähiajal midagi oodata. suur tänu, kolleegid, suurepärane üle maade sellest külaskäigust, ma arvan, et see oli midagi täiesti erakordset, sellepärast et teie, teie ülevaade kajastab seda väga hästi, kutsuksin üles teisi kolleege midagi sarnast tegema, rääkisin peadirektoriga sellest ITER-i külaskäigust mõnda aega tagasi, sest et see on tema koduriigis äh, Prantsusmaal äh, ja ta korraldas selle ning leppisime kokku, et ko, et teeme veel ühe visiidi, võib-olla siis järgmise aasta alguses korraldame veel ühe visiidi ITER-i projekti juurde, sellepärast et tema tahtis, et mina et, et ei läheks korraga suurem, suur delegatsioon, kaksteist, kolmteist inimest, vaid korraga kuus inimest umbes. nii et korraldatakse veel üks visiit ning kui keegi saab osaleda, kindlasti äh, tehke seda. ja meil on veel natuke aega, palun tahtsin veel öelda, et kõik teie, kes te olete huvitatud sellest videost, mida ma ei saa siin paraku äh, e-, eelnevalt selgitatud põhjustel praegu näidata, siis äh, see video on Youtube'is äh, minu nimel, Eugen Frondi nimel, Eugen Frond M. EP ja ITER on pealkiri, vaadake seda, kaks minutit kestab see, siis saate aru, millest me räägime. see video on kättesaadav mina eelistaksin vaadata seda pärast oma külaskäiku Iterisse. Äh, ei taha vaadata seda ennem. suur tänu, kolleegid, kohtume jälle kell kolm siinsamas ja homme toimub hääletamine ja nii edasi. aitäh teile! Yeah, that's great. That's great.